tere hommikust, kallid kolleegid. meie raportöör on ka kohale jõudnud, niisiis alustame siis istungit nende inimestega, kes suutsid hommikul kella õigesti vaadata ja kohale jõudsid. ja alustame siis kõigepealt proua Jäätenmägi ülevaatega Euroopa Parlamendi valimisvaatlusdelegatsiooni külaskäigust äh, Aserbaidžaani. Euroopa Parlamendi valimisvaatlejad seal ühinesid rahvusvaheliste missioonidega, et jälgida siis seitsmendal novembril Aserbaidžaanis toimunud valimisi kommentaarides on öeldud, et valimised olid rahulikud, opositsioon sai valimistel osaleda, aga sellele vaatamata leidis delegatsioon, et siiski ei saa öelda, et Aserbaidžaan oleks äh, demokratiseerimise teel lii-, äh, kaugele liikunud, annan nüüd aga sõna proua Jäätenmägile. tere hommikust! tere hommikust kõigile! ja mul on väga hea meel, et juba mitmed saadikud on siia jõudnud. aga nüüd läheme siis asja juurde meid oli delegatsioonis seitse, lisaks sellele ka veel, see tähendab personal. ma tahaksin tänada esimeest võimaluse eest tutvustada meie esialgseid tähelepanekuid pärast Aserbaidžaani missiooni. ja nagu esimees ütles, olukord oli rahulik ja see oli kahtlemata väga hea. aga sellele vaatamata tahaksin ma rõhutada, et mitte kõik ei läinud nii, nagu oleks pidanud valimiste läbiviimine ei eh, olnud selline, mida võiks kirjeldada kui märkimisväärsed arengud riigi demokratiseerimise teel. Euroopa Parlamendi delegatsioon oli mitmetes riigi piirkondades, samuti Bakuus paljud äh, liikmed teatasid, et äh, üldine õhkkond oli rahulik ning äh, valimiste tehniline läbiviimine oli positiivne ja seda kinnitan ka mina. aga oli tõsiseid probleeme hääletuse läbipaistvuse osas, rahvastiku loendamisega ning valimisprotokollide ettevalmistamisega see kõik jäi meile seal ka silma. valimised Aserbaidžaanis ei tekitanud mingeid poliitilisi arutelusid ning ei pälvinud erilist avalikkuse tähelepanu. seda, et valimised toimuvad, oli vaevalt märgata äh, plakateid ei olnud peaaegu üldse, äh, rahvakogunemisi ei olnud, mingit nähtavat valimiskampaaniat ei tehtud. polnud isegi teoreetilist võimalust parlamentis mingit muud enamust saavutada, ainult kolmkümmend kaheksa opositsioonikandidaati üldse registreeriti, et nad saaksid siis saja kahekümne viie kohalises, kohalisse parlamenti konkureerida. meediamaastikul jäi puudu sõltumatutest ja objektiivsetest ülevaadetest, seega äh, valijatel ei olnud äh, piisavat juurdepääsu erinevatele seisukohtadele ja infole, mis oleks neil võimaldanud oma valikut langetada. ei toimunud mingit avalikku arvam-, arvamuste vahetust äh, enamuses oleva part-, valitsuspartei ja siis opositsioonikandidaadide vahel. televisioonis olid küll sellised neljaminutilised monoloogid, aga ei mingit elavat arutelu Äh, riigi poliitilise programmi osas. kohtumistel erinevate erakondadega meie delegatsiooni liikmed üritasid korduvalt äh, küsida erinevate erakondade juhtidelt, ka opositsioonierakondade juhtidelt, et milline see nende programm siis on, aga vastust nad ei saanud kõik ainult süüdistasid äh, valitsuserakonda. pärast valimisi, äh, pärast pikki ja mitte alati väga kergeid läbirääkimisi äh, tegime me siis ühisavalduse esmaste leidudega ja järelduste kohta koos OSCE parlamentaarse assambleega, Euroopa Nõukogu parlamentaarse assambleega ning OSCE äh, siis äh, kontoriga, mis puudutab siis inimõigusi ja demokraatlikke institutsioone. ning äh, see aruanne või avaldus on siis lisatud ka teie dokumentide hulka. Äh, mul on mõned poliitilised märkused, mis siis tuginevad meie tähelepanekutele Aserbaidžaanis valimised ja demokraatlik areng Aserbaidžaanis on midagi sellist, mida tuleb vaadelda laiemas poliitilises ja ajaloolises kontekstis Äh, asjad ei ole seal samamoodi nagu siin Euroopa südames, sealne olukord on alati olnud teistsugune. Äh, demokraatlike valimiste traditsioon ei ole Aserbaidžaanis sügavalt juurdunud. Äh, Taga-Kaukaasia vabariigid, Gruusia, Aserbaidžaan, Iraan, need on kõik siis selle regiooni riigid ning me kõik teame, milline on nendes riikides valitsev olukord inimeste seas valitseb apaatia. seda võib loomulikult täheldada ka siin Euroopas, aga Aserbaidžaanis oli see apaatia eriti märgatav kuigi valimistel osales äh, üle viiekümne protsendi inimestest, äh, oli huvipuudus parlamendivalimiste vastu siiski väga suur see on tingitud sellest, et riigis on president, presidendivalitsus, parlamendil tegelikult on väga vähe võimu. aga see ei ole vabandus, miks demokraatlikke valimisi mitte korraldada, see on lihtsalt see taust, millel, mida tuleb siis arvestada nende valimiste puhul Aserbaidžaanil tuleb ära käia veel väga pikk tee selleks, et saada demokraatlikuks riigiks. Euroopa Liit peab äh, sellele vaatamata jätkama koostööd Aserbaidžaaniga selleks, et Aserbaidžaani võime kaasata äh, koostööle sellistes küsimustes nagu inimõigused, demokraatia, õigusriik ning samuti kaubandus ja, ja mitmed teised küsimused. aga ma arvan, et äh, et kaubandus on küsimus, mis huvitab mõlemat poolt, samas demokraatia, inimõigused ja õigusriik on äh, pigem need küsimused, mis huvitavad Euroopa Liitu. Äh, rohkem mul praegu siis äh, öelda ei olegi nende valimiste kohta, ma annaksin võimaluse kolleegidele kõnelda ka oma tähelepanekutest ning kui teil on küsimusi, siis olen valmis neile vastama ning äh, rääkima siis lähemalt veel meie valimisvaatlusmissioonist. aitäh! Äh, aitäh meie äh, raportöörile proua Jäätenmägile. tegemist oli väga üksikasjaliku ja kõikehõlmava ülevaatega. paar kolleegi on sõna palunud ja kõigepealt härra Liise. aitäh, esimees suur aitäh ka proua Jäätenmägile selle suurepärase ülevaate eest, tegemist oli väga informatiivse ülevaatega. mul on proua Jäätenmägile üks küsimus. erinevad rahvusvahelised organisatsioonid on kujundanud oma arvamuse nende valimiste kohta, ka riikide valitsustel on oma arvamus. mulle on jäänud mulje, et need arvamused on väga erinevad krit-, kritiseeritakse, näiteks ähm, USA valitsus on äh, öelnud, et need valimised ei olnud ei vabad ega õiglased, ei va-, äh, järgitud mingeid demokraatlikke standardeid, samas jällegi Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja OSCE ei ole neid valimisi nii palju kritiseerinud. Ähm, millis-, millest sellised erinevad seisukohad teie arvates? aitäh! keegi rohkem sõna soovinud ei ole ja nüüd annaksin jällegi siis sõna äh, proua Jäätenmägile, et ta saaks härra Liiseki küsimusele vastata. niisiis, proua Jäätenmägi, teil on sõna. Äh, tegemist on tõesti väga huvitava küsimusega ning äh, ma tahaksin öelda vaid nii palju, et äh, see, kuidas demokraatia olukorda nähakse, sõltub ka inimesest, kes seda olukorda hindab, seetõttu ongi erinevad arvamused ning nagu ma ütlesin, kui me seda asja Euroopa Nõukoguga arutasime ja OSCE inimestega, siis need äh, kõnelused ei olnud alati kerged meie Euroopa Liidu delegatsioon ning samuti eksperdid ning need, kes seal riigis juba väga pikka aega olid elanud äh,, äh, ütlesid valimiste aadressil väga karme sõnu, nimelt et need valimised ei olnud demokraatlikud ega õiglased me üritasime leida keskteed Euroopa Liidu delegatsioonis. me võtsime arvesse riigi ajalugu, konteksti, aga samuti seda, et demokraatia on midagi sellist, mille suunas Aserbaidžaan peaks liikuma oli inimesi, kes leidsid, et äh, need valimised olid samm tagasi, teised jälle leidsid, et tegemist oli sammuga edasi. ja siis me pidime jõudma ühisele seisukohale ja see polnud sugugi kerge, aga meil valitses äh, hea õhkkond meie delegatsioonis ja te võite lugeda siis meie äh, üksikasjaliku analüüsi oma dokumentide hulgast. aitäh, proua Jäätenmägi ja härra Vaigel on ka kohal ja tema saab nüüd ka sõna võtta. ma olen nõus proua Jäätelmägi järeldustega äh, selles osas, mis puudutab äh, valimisi, aga me olime, te olite omamoodi priviligeeritud olukorras. Te olite seal kohapeal, te saite omal nahal kogeda seda valimiste atmosfääri, ning äh, ilmselt äh, arutelude käigus äh, kohtumistel kandidaatidega tõstatus ka terve rida probleeme. kas te võiksite meile näiteks öelda, millised teemad lisaks siis presidendi ja tema erakonna toetamisele tõstatusid, millised sotsiaalsed, poliitilised küsimused näisid avalikkust huvitavat? eriti võib-olla Äh, kuidas suhtuti nõndanimetatud äh, Aserbaidžaani Euroopa väljavaadetesse, kuhu suunas Aserbaidžaan liigub? kuidas inimesed oma tulevikku näevad? võib-olla võiks natukene sellest kõnelda, aitäh. ja härra Katšin on samuti sõna palunud. aitäh, esimees jah, tõepoolest, Aserbaidžaan on väga eriline riik ning on tõesti kahju, kui presi-, see on tõesti häbiväärne, kui president saab valimistel toetust alla üheksakümne protsendi. ja seetõttu ma tahaksingi äh,, Anneli, sult küsida, et kas sul oli võimalik äh, kõnelda ka opositsioonikandidaatidega pärast valimisi, mida nemad nüüd ootavad äh, milline, millisena nad näevad oma rolli, kuidas nemad saavad mõjutada Aserbaidžaani tulevasi arenguid, et edendada selle riigi demokratiseerimist? aitäh, härra Katšin. ja nüüd saab sõna jällegi proua Jäätenmägi. aitäh mis puudutab poliitilist arutelu erinevate erakondade vahel, siis ähm, mingit arutelu tegelikult ei olnud. me küsisime korduvalt erinevatelt opositsioonierakondadelt, mida nad teeksid sotsiaalpoliitika vallas, nad ei vastanud sellele küsimusele. sellel teemal mingeid arutelusid ei toe, toimu, sealsetel erakondadel ei ole selliseid programme, nagu on meil kodus see oli meie jaoks väga huvitav, sellepärast et äh, neid inimesi, kes esitasid küsimuse poliitilise programmi kohta, ei olnud üks-kaks, praktiliselt kõik meie delegatsiooni ja teiste delegatsioonide liikmed esitasid selliseid küsimusi programmide kohta. eriti esitati küsimusi siis sotsiaalpoliitiliste programmide kohta ja me küsisime, et millised on need peamised teemad, äh, millest inimestega kõneldakse, kui näiteks toimuvad kohtumised rahvaga mulle tundub, et opositsioonierakondade jaoks oli peamine siis võimuparteid süüdistada ja vastupidi. ja võib-olla Mägi-Karabahhia oli üks teema, mida ka arutati, aga see ei tulnud väga selgelt välja aga kõnelustes mõnede inimestega, siis nad ütlesid, et jah, et see on üks teema, mis erakondi võib-olla natuke ühendab. mis puudutab nüüd erakondade programmi Euroopa Liidu suunal, siis sellesse küsimusse, sellele küsimusele ma ka ei saa vastata, sest neil lihtsalt ei ole mingit programmi aga me kohtusime ka äh, Aserbaidžaani presidendiga ja ministeeriumite ametnikega. Nendel kohtumistel on alati öeldud, et äh, Aserbaidžaan soovib jätkata ja süvendada koostööd Euroopa Liiduga. mulle tundub, et äh, nad on tõesti väga huvitatud Äh, sellest koostööst. Äh, näiteks kaubanduse vallas, aga ma loodan, et nad on valmis arutama ka inimõiguste küsimusi. me tõstatasime selle teema presidendiga korduvalt. tulevikus inimõigused ja demokraatia on just nimelt need peamised teemad, mida meie poole pealt tõstatatakse, sest selles vallas on väga suuri puudujääke Aserbaidžaanis meil ei olnud võimalust arutada opositsioonikandidaatidega äh, olukorda pärast valimisi, me kohtusime nendega ainult enne valimisi. aga kui me kohtusime inimestega pärast valimisi ja pärast seda, kui me olime oma ametliku aruande esitanud, äh, siis Nendega oli üsna raske eh, eh, kõnelusi pidada, ma ütlesin neile, et see oli ainus viis, kuidas me saime oma raporti koostada, sest eh, nagu nad isegi teavad, Afganistan, vabandust, Aserbaidžaan täna ei ole veel demokraatlik riik, selline areng võib-olla toimub kunagi tulevikus ja tooksin teile ka ühe konkreetse näite siis sellest, kuidas valimisi korraldati, kuidas kampaaniat tehti. pühapäeval, kui oli valimiste päev, külastasin ma mitmeid valimisjaoskondi. esimene nendest asus siis ülikooli rajoonis, seal oli väga palju noori inimesi, kes valimisi jälgisid, vaatlesid kui me siis valimisjaoskonda läk-, äh, läksime, ma küsisin, millistest erakondadest nad on ja selgus, et nad olid erinevatest erakondadest. siis äh, läksin ma inimeste juurde ja küsisin nende käest, et äh, millistest erakondadest siis nemad on. Ük-, ja kõik nad olid siis enamuse, enamuserakonnast välja arvatud üks noor naine ja kuna need inimesed seal valimisjaoskonnas olid noored, siis nad äh, olid minuga arutelust huvitatud, me hakkasime kõnelema demokraatiast, ma küsisin, et mis tähendab siis olla opositsioonis, mis tähendab olla valitsuses. ja need inimesed, nad olid natuke vanemad kui kakskümmend aastat, näitasid tõesti üles väga suurt huvi. ma küsisin neilt ka, et äh, milliseid siis, millist liiki kampaaniat nad on üldse näinud äh, oma riigis ning nad ütlesid, et mingit kampaaniat ei olegi olnud. ma küsisin, miks. ja ainult see üks naine, kes oli opositsioonierakonna esindaja või tegelikult ta oli sõltumatu, ta ise ütles, et ta oli sõltumatu, tema ütles, et hirmu pärast ei ole olnud mingit kampaaniat. aga veel üks asi. Euroopa Parlamendis äh, me alati arutame äh, assotsiatsioonilepingut, äh, mina olen raportöör selles küsimuses. ma arvan, et oleks väga oluline, kui me saaksime arutada neid valimisi ja seda, mis seal toimus ka täiskogul Äh, võib-olla mitte järgmisel nädalal, aga ehk detsembris. mulle tundub, et äh, sellest võiks olla kasu läbirääkimistel assotsiatsioonilepingu üle, aitäh. niisiis, ma palun esimeest, et ta paneks selle teema päevakorda. aitäh, proua Jäätenmägi, loomulikult äh, me arvestame teie ettepanekuga, aga ma kardan, et organisatsioonilisest aspektist on seda natuke raske teha, sellepärast et detsembris on, detsembriks on täiskogu päevakord juba paika pannud, pandud ning uue teema lisamine oleks organisatsioonilisest aspektist väga keeruline, aga igatahes me selle ettepaneku edastame. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Kovali raport, tema juhtis siis äh, Euroopa Parlamendi delegatsiooni Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni äh, kohtumisel ja ka kohalikel valimistel, mis toimusid Ukrainas kolmekümne esimesel oktoobril ja niisiis, nagu ma ütlesin, toimus äh, samal ajal ka siis ähm, neljandal-viiendal novembril täpsemalt Kiievis viieteistkümnes Euroopa Liidu ja Ukraina parlamentaarse koostöökomitee istung ning äh, Äh, kohalikke valimisi Ukrainas äh, võib pidada demokraatia proovikiviks selles riigis. meie parlamendi saadikud jälgisid neid valimisi väga tähelepanelikult me langeta-, esimeste konverents langetas otsuse, et mõned kolleegid, kes siis kuuluvad sinna parlamentaarse koostöökomisjoni, võivad äh, minna Ukrainasse selleks, et anda meile siis ülevaadet arengutest, mis on seotud valimistega. ma tervitan siis komisjoni esimees ja samuti ka härra Kozlovskit, kes siis järgis seda protsess, jälgis seda protsessi väga tähelepanelikult, aga paraku teda ei, ma siin saalis ei näe. nii et, et ma tänasin teda lihtsalt niisama ette, aga nüüd annaksin sõna siis härra Kovalile. ja siis äh, ka võtaksin ise sõna, härra Koval, palun. suur aitäh, härra esimees. tõepoolest tõepoolest, minu äh, missiooni on teised vaadelnud äh, väga suure tähelepanelikkusega ja näidanud selle suhtes üles suurt huvi. ja lubage, ma räägin teile kõigepealt lühidalt, mismoodi see missioon toimus. kõigepealt esitasin ma teile juba mitteametliku raporti meie tööst, tegin seda esimesel võimalusel ja täna äh, olen teile andnud uuema versiooni sellest samast raportist, mille hulgas on siis nüüd ka lisadokumente ja uut informatsiooni, sealhulgas valimiste tulemused. ma tahaksin rõhutada üht väga tähtsat asja, mis tihti tekitab meie missiooni suhtes segadust ja väärarusaamu seda valimist ei järgitud, ei jälgitud nende standardite järgi, milles äh, OSCE on kokku leppinud. nii et ähm, need äh, institutsioonid ehk siis Euroopa Nõukogu ja OSCE, mis on tavaliselt valvekoera äh, staatuses, ega ka mitte Euroopa Parlament, ei ole seekord teostanud standardset valimiste vaatluse missiooni, selline standardne missioon hakkab ettevalmistava tööga pihta palju varem ja sellele ettevalmistavale faasile järgneb valimiste vaatlemine ise. ma räägin seda sellepärast, et see on väga oluline, mõistmaks minu järeldusi ja seda, mida mul on öelda tulemuste kohta. see missioon oli teistsugune nagu juba ütlesin, sellel on ka poliitiline dimensioon, aga sellest tahaksin rääkida hiljem. kõigepealt eh, tehnilised asjad. ma olen eh, rääkinud sellest varemgi, kuid eh, ikkagi tahaksin rõhutada täna, et teatud tehnilised elemendid on väga tähtsad, sest sellest asjast saadakse tihti valesti aru. kuidas me töötasime sarnaselt paljude teiste OSCE valimisvaatlusmissioonidega, ehk siis kohtusime erinevate inimeste, erinevate poliitikute, valimiste korraldajatega ja kõigest sellest olen rääkinud ka teile esitatud raportis. kokku tuli ka mm, PCE ehk siis parlamentaarse koostöö komisjon ja ähm, selle töö kestis kokku kaheksa päeva ehk suhteliselt pikalt ja äh, kuna see koostöö oli nii pikk, siis oli meil võimalik tegelikult äh, valimisi analüüsida küllaltki põhjalikult. kohe, kui ma olin äh, naasnud Ukrainast, tulin sealt tagasi kuuendal novembril, õigemini läksin ma Varssavisse. kohe, kui olin jõudnud Varssavisse, alustasin ettevalmistava esialgse raporti koostamist härra Brock ja härra Kaller on öelnud, et mina töötasin tegelikult ainult kolm päeva ja et see on häbiväärne, kuid ma pean teile ütlema, et äh, nad ei räägi tõtt. sest tegelikult ei olnud ma Ukrainas mitte teisipäevani, nagu nemad arvavad, vaid reede õhtuni. kuna me soovisime näha äh, ja ise käia kõikides kohtades, kus äh, valimiste korraldamine kulges vastuoluliselt, kui nii võib öelda nii et äh, kokkuvõttes koostasin ma põhjaliku raporti, kust leiate erinevaid poliitilisi avaldusi, ähm, kirjeldusi kõikidest vastuoludest. siin on äh, näiteks kirjavahetus Ukraina peaministriga ning opositsiooniparteide dokumendid. tegemist on poliitiliste deklaratsioonidega, poliitiliste avaldustega, kõik need on teile esitatud analüüsimiseks, te võite ise teha järeldusi selle kohta, miks ei saa meie valimiste vaatlusmehhanismi nimetada äh, tavapäraseks või äh, võib-olla piisavalt objektiivseks. ja kui teid huvitab, mis Ukrainas toimub, siis võite te samuti lugeda seda raportit, vaadata kõiki lisatud dokumente ja näete siis, äh, millised probleemid tekkisid Ukrainas valimiste ettevalmistamise ja nende läbiviimisega. Te näete siis milliseid äh, probleeme esines tihedamini näiteks, äh, millistele küsimustele ei antud äh, meedias piisavalt, piisavalt trükiruumi, kuidas ei rakendatud piisavalt sõnavabadust ja nii edasi. ma olen rääkinud siin ka valimisvaatlusorganisatsioonidest, nii nendest, kes tegutsevad Ukrainas, kui nendest, mis on rahvusvahelised ning eraldi rääkisin ma Oporast, mis on Ukrainas ähm, suure kogemusega valimisvaatlusorganisatsioon ja selle tõttu panin selle oma raportisse ka sisse. ning ähm, millised on siis järeldused, ma olen kindel, et meil tekib siin küsimuste-vastuste sessioon ja selle käigus me võime rääkida juba üksikasjadest. Ukraina kohalike omavalitsuste valimised ei sobi väga hästi kokku parlamendi või presidendi valimistega, tegemist on keerulise situatsiooniga. sest sellepärast, nagu ma ise nägin, et tegelikult toimuvad parlamendivalimised ju küllaltki suure läbipaistvusega, eriti võttes arvesse, et tegemist on äh, on äh, endise Sovjeti äh, riigiga ja ka seda arvestades võib öelda, et need standardid, mida valimistel järgiti, tegelikult äh, olid kõrged, kuid sedasama ei saa öelda kohalike omavalitsuste valimiste kohta. ma arvan, et just kohalike omavalitsuste valimisi tuleks pidada demokraatia lakmustestiks millega äh, kaalutakse ja vaetakse demokraatia tugevust Ukrainas. ja minu meelest on äh, siin äh, küllaltki kriitilisi punkte. valimiste käigus toimub äärmiselt räpaseid võitlusi, aga need ei leia aset mitte ainult valitsuses ähm, koalitsiooni ja opositsiooni vahel, vaid ka opositsioonisiseselt. me nägime seda selgelt ja me tõdesime, et opositsiooniparteide arvamused võivad suuresti lahkneda. näiteks härra Jatsenuk ja proua Timošenko on mõlemad teinud avaldusi, aga need on täiesti erinevad. meie suhtume valimistesse üldse üsnagi, üsnagi kriitiliselt. kuid härra Tatšinuk Jatsinuk äh, äh, oli oma avaldustes äärmiselt leebe ning äh, mis puudutab opositsiooni omavahelist arvete klaarimist, siis see teisest küljest näitab, et demokraatia ikkagi tugevneb, sellepärast et asju arutatakse omavahel. aga veel üks probleem seisneb selles, et kohalikel omavalitsustel ju tegelikult ei ole mingisugust reaalset võimu ja sellest hoolimata jälgitakse väga tihedalt äh, nende äh, valimisi, mis näitab seda, et äh, huvi kohalike omavalitsuste vastu tegelikult on ebaproportsionaalne, kuivõrd arvesse, milline on nende võim võrreldes riigivalitsusega. nii et tegelikult kohalikel omavalitsustel ei ole Äh, piisavat äh, võimu ja seega nende valimiste vaatlemine ei saa äh, olla ka piisavaks demokraatia lakmustestiks, ehkki seda tahetakse. me võime, me võime teha järeldusi ja öelda, et ähm, lisaks poliitilisele mõõtmele vaatasime me ka seda, kuidas toimub valimiste ettevalmistamine kuidas äh, jälgid jär,, täidetakse valimisseadust, mida oli muudetud enne valimiste algust ja ma pean seda üsnagi tähtsaks sammuks. sellepärast, et äh, pärast uut seadust võeti vastu ka uus valimiste korraldamise juhis, mis minu meelest oli küllaltki nõrk ja minu arvamuse kohaselt ähm, viis äh, erinevate probleemideni, mis tekkisid juba ettevalmistusfaasis näiteks eh, mõned opositsiooniparteid ei saanud isegi end registreerida, seega neil ei olnud võimalik valimistest osa võtta, nii juhtus erinevates Ukraina osades. kuid me peaksime siiski jääma väga ettevaatlikuks, enne kui hakkame mingeid põhjalikke järeldusi tegema või eh, hinnanguid andma. tegelikult tuleks äh, probleemid lihtsalt äh, välja tuua ja siis äh, nummerdada, näiteks Kiievis. juhtus nii, et proua Timošenko partei langes lihtsalt väga keerulise valimisseaduse mm, ohvriks. ja see on oluline ka sellepärast, et tegelikult oleks see võinud Kiievis ja veel ühes valimisringkonnas, kus juhtus samasugune asi, äh, valimised isegi võita, kuid ta ei saanud neis osaleda, just nimelt selle protseduurilise probleemi tõttu. Äh, teiseks äh, küsimuseks on häälte kokkulugemine valimiskoodeksit, äh, valimiste läbiviimise juhiseid muudeti vastavalt äh, äh, sellele, mida nägi ette valimisseadus ja selleks, et ühtlustada kogu protsessi, kuid kokkuvõttes tähendas see ikkagi seda, et valimiskomisjoni, valimiskomisjonis oli väga vähe inimesi, kellel oli üldse võimalik hääli kokku lugeda, kellel oli see õigus ning seetõttu oli palju erinevaid rikkumisi või ka lihtsalt vigu ja kõiki neid ma kirjeldan oma raportis kui palju need äh, rikkumised aga mõjutavad tegelikku valimiste tulemust, äh, seda ei ole esmapilgul kõige lihtsam hinnata. me kõik oleme näinud, milline oli läbi, milline oli ligipääs äh, valimisjaoskondadele ja me oleme näinud lõplikke tulemusi ja me kõik võime teha omad järeldused. kuid seda mehhanismi, mida OSCE tavaliselt kasutab, meie kasutada ei saanud ja sellest on kahju mis puudutab äh, valimisi ja nende läbiviimist, siis sellest olen ma rääkinud juba raportis põhjalikult. ma tahaksin nüüd äh, tuua välja järeldused ja ma leian, et äh, neid tähtsamaid järeldusi on kolm. et me ei tohiks keskenduda valimiste reformile, valimisseaduse reformile, vaid pigem sellele, et Ukraina on riik, mis liigub Euroopa Liidule järjest lähemale ning seetõttu peaksime ennekõike rääkima haldusreformist ja peaksime sellest rääkima ka Ukrainaga äh, stabiliseerimise assotsiatsiooni äh, pakti läbirääkimistel. ma arvan, et OSCE peaks samuti tegema meiega koostööd ja ma nõustun teiega, härra esimees, teie märkuste osas ja, äh, ja toetan teid ning me peaksime alustama suuremat koostööd ka Ukrainaga parlamentaarse koostöö ähm, raames ning lisaks siis keskenduma haldusreformile ja peale selle tahaksin välja tuua järgmised järeldused. meil Euroopa Liidus on vaja sellist institutsiooni, mis hindaks valimisi korrektselt ja alati ühtemoodi. sest ähm, selles äh, valimisvaatlusmissioonis oli asjaolusid, mida tulevikus tuleks vältida ja nendest vigadest peaksime me õppima. ma tean, et on inimesi, kes ei ole päris rahul sellega, et parlamentaarse koostöökomitee raportis ei ole välja toodud valimistulemusi, kuid need ei saanud äh, sinna panna, sellepärast et Ukrainas toimusid alles vihased vaidlused ja seetõttu meil lihtsalt ei olnud ühist arvamust. meie arvamused läksid isegi meie enda komitees äh, lahku aga ukrainlaste äh, seisukohad ja nende lahknevused olid niivõrd suured, et meil ei õnnestunud kokku leppida mingis ühises seisukohas ja seetõttu me ei saanud seda ka esitada, aitäh! suur aitäh, härra Koval! selle töö eest, mida te olete teinud, mis tõesti väärib kiitust ja mille eest me kõik teid täname me leiame ka, et teie raport ja teie ettekanne on suurepäraseks aluseks järgnevale diskussioonile siiski ütleksin teile äärmise äh, viisakusega, et äh, mul on üks äh, protseduuriline märkus. ning see puudutab seda, kuidas te oma suurepärase raporti saatsite kõrgele esindajale tegemist on nii-öelda välise institutsiooniga, ehm, isikuga, kes töötab väljaspool Euroopa Parlamenti. Te teate, et meil on valimis, valimisvaatluste koordineerimisrühm, mille eh, kaasesimeheks on, või aseesinaseks on proua Jolie ning ehm, tema tegeleb menetluslike küsimustega, nagu tegelikult tegeleme ka meie, kui tegemist on poliitilise mõõtmega. ma tuletan teile seetõttu meelde, et meil on kodukorras punkt mis, mis äh, räägib sellest, äh, kuidas peavad käituma esimehed ja presidendid ja meie huve kaitsma ja öö, ähm, selle punkti alusel on öeldud, et Euroopa Parlament peab kõiki raporteid nägema enne, kui need saadetakse väljaspoole Euroopa Parlamenti. Teie oma ähm, ettepanekutes ütlete, et Euroopa Liit vajab agentuuri, mis jälgiks ja vaadleks kõiki valimisi meie naabruses olevates riikides. ning kahtlemata on tegemist väga hea mõtte ja väga hea ettepanekuga, ma lihtsalt ütlen, et ei saa seda esitada kõrgele esindajale enne, kui Euroopa Parlamendi eh, mõni koosseis, eh, näiteks välisasjade komisjon, on seda võtnud arutada. härra Prokk on palunud sõna. härra esimees, ma ei tahtnud esimesena sõna saada, ma tulin natukene hiljem siia kohale, nii et kui teised kolleegid tahavad sõna saada, siis andke neile ennem sõna. aa, ei, saan siiski sõna, suur tänu. suur tänu selle raporti eest mis eh, vähemalt minu jaoks sisaldas ka uusi argumente. nimelt seda, et me peame ka oma põhimõtted üle vaatama. ma usun, et valimiste ajal suuremaid valimisrikkumisi ei toimunud. valimiste ettevalmistamise eh, puhul ei saa ka sedasama öelda ja kõige otsustavam asi siin nüüd kahe lausega punktis kolm allagi kaks kokku võtta. nimelt, et suurim opositsioonipartei nendes punktides, kus ta oli alati kõik, nendes kohtades, kus ta oli kõige tugevam, ei saanud oma nime all kandideerida, sellepärast et teised parteid võtsid tema nime ära ja lasid ennast ennem registreerida. ja et seda protsessi ei olnud võimalik tagasi pöörata, on ju tegelikult ilmselge rikkumine. kui kõige suurem äh, opositsioonipartei ei saa Kiievis ja mõnes teises valimisringkonnas kandideerida, siis on see juba enne valimisi tegelikult valimistulemuste rikkumine. ja ma arvan, et seda tuleks väga selgelt ka välja öelda. ja mitte lihtsalt äh, paari sellist äh, sõnakõlksu siia sisse kirjutada. ja kolleeg Koval, kui siin on kirjas, et seda parteid ei olnud võimalik oma nime all registreerida. ja proua Timošenko ütleb siis, et ta boikoteerib valimisi, aga tal ei olnudki võimalik kandideerida, sest tema nimi oli ära näpatud. see ei olnud ju tegelikult tema vaba otsus loobuda sellest nimest. tegemist on väga kummalise juhtumiga. Te teate ka, et ka järjestus nimekirjas on väga tähtis ja seepärast peab ka selle kohta olema ametlik juhend. juhend selle kohta, kuidas pannakse järjekord paika. kui aga kandi-, lähtutakse sellest, kes ennem kandideeris ja kui üks partei alati esimesena registreeritakse ja mitte keegi teine ei saagi kunagi šanssi ennast esimesena registreerida, siis on ka see valimistulemuste rikkumine me võime rääkida siin ka tegelikult kohtusüsteemi sõltumatusest. põhimõtteliselt äh, pärast seda, kui salateenistuse juht äh, hoolitses selle eest, et neli põhiseadusliku kohtu kohtunikku välja vahetati selleks, et saada enamust endale sobivate otsuste tegemiseks ja selleks, et oranži revolutsiooni ajal vastu võetud põhiseadus äh, ära kaotada, siis me ei saa ju ka rääkida siin õiglusest ja demokraatiast. ja kui salateenistuse juht saab mõjutada kohtunike valimist põhiseaduslikus kohtus, siis me ei saa rääkida võimude lahususe printsiibist, nii et me peame ka need probleemid välja tooma. ma tean, et teiselt poolt uus valitsus tõi stabiilsuse, sellepärast et kõik regioonid sisemiste konflikti tõttu ei olnud võimelised ise stabiilsust tagama ja et äh, ka see mõjutas äh, teatud parteide valimisedu ja ma tean, et Ukraina valitsus ja parlament äh, said vastu võtta otsuseid, millega tuua riiki Euroopa Parlamendile lähemale ja seda regioonide tahte vastaselt kohati. nii et äh, kriitika nende valede menetluste kohta ei tähenda seda, et me oleksime Ukraina Euroopale lähemale toomise vastu, ei, ma leian, et äh, assotsieerimisleping, kaubandusleping, viisalihtsustusleping on tähtsad lepingud ja nendega tuleb edasi minna, ärge saage minust valesti aru ma ei järelda nüüd kõik, see, kõigest sellest, mis valimistel toimus, et me peaksime nüüd äh, aeglustama Ukrainaga, Ukraina Euroopale lähemale toomist. aga tahaksin lihtsalt öelda, et Euroopa Parlament peaks äh, siiski kasutama samu kriteeriumi nagu teiste riikide puhul. see on ka üks äh, väga tähtis hoiatus meile, et need vead, mis ilmnesid, et äh, neid tunnistaks ka Kiievis valitsus ja et nad ütleksid, et järgmiste valimiste puhul üritatakse selliseid asju vältida. et me seda nüüd siin maha salgame ja niimoodi nüüd jätame mulje, et äh, me lihtsalt suleme silmad või jätame need asjad kahe silma vahele ja kui selline areng edasi läheb ja kui peaks Ukrainas äh, putš või mäss tekkima, siis põhimõtteliselt kogu selle protsessi lõpus Ukraina Euroopaga Liidu liitumise perspektiivid oleksid ohus. ja seepärast, nagu kõikide teiste riikide puhul, mis soovivad äh, meiega liituda, tuleb meil olla siirad, ausad ja me ei tohiks siin ennast peita mingite protsesside taha. ja ma arvan, et tegemist on väga tähtsa protsessiga ja härra Koval, kui me räägime nüüd demokraatiast ja õigusriigi põhimõtetest, siis me tõesti peaksime üritama Ukraina tuua Euroopale läheda, lähemale, aga me ei tohiks mingeid selliseid valesid tõlgendusi teha, sellega ei saa nõus olla ja see tegelikult demokraatliku protsessi arenemist seal pidurdaks äh, jah, meil on võimalik kõike muuta, me võime parlamentaarse süsteemi asemel uuesti presidiaalse süsteemi sisse viia, see on iga riigi vaba otsus, kuid tuleb tagada kaks asja. esiteks, opositsioon peab saama õiglase ähm, võimaluse saada enamuseks, saada enamuse hääled ja peale selle tuleb tagada võimude lahususe printsiip. Need on minu jaoks kõige tähtsamad küsimused, mis demokraatlikus protsessis on väga tähtsad ja praegu valimiste ettevalmistuses oli näha, et need kaks põhimõtet on ohus ja kahe tuhande seitsmenda aasta valimiste puhul võib öelda, et need valimised olid palju avatumad ja õiglasemad ja nüüd me ei tohi oodata, et valimisõigust äh, muudetakse selleks, et see oleks samasugune nagu kohalike omavalitsuste valimise puhul, mida toona väga lühiajaliselt äh, muudeti ja toona Veneši komisjoni tahte vastaselt, nii et me tõesti peaksime siiski teatud poliitilisi väärtusi kaitsma ja see on väga tähtis ka Ukraina enda jaoks, kui ta soovib meiega üheskoos areneda tõesti demokraatlikuks äh, õigusriigiks. ja ma arvan, et seda tuleks väga selgelt välja öelda, eriti pärast seda, kui me mõtleme, kuidas Välisasjade Komisjon ka oranži revolutsiooni ajal võitles selle eest, et Ukrainal oleks võimalus äh, leida tee Euroopasse. suur tänu! suur tänu, härra Prokk. härra Mirski soovis järgmisena sõna ja tahaksin paluda, et te teeksite lühidalt, sellepärast et aeg läheb väga kiiresti. suur tänu, härra vesimees, ma teen tõesti väga lühidalt. ma kuulasin väga tähelepanelikult ähm, seda ülevaadet ja lugesin väga tähelepanelikult seda raportit, mis puudutab äh, valimisi Ukrainas. ma, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis meie kolleegid olid Ukrainas ainult kolm päeva valimiste ajal. ma olen veendunud, et neil oli vähe aega selleks, et üleüldisest poliitilisest olukorrast pilti saada ja seda analüüsida. ma olin Ukrainas koos kaheteistkümne kolleegiga Tšehhist, Lätist, Hiinast, äh, USA-st äh, ja teistest riikidest. Äh, tegemist oli kohaliku omavalitsuse esindajatega. me olime päris mitmes valimisringkonnas, sealhulgas ka Minskis ja Donetskis. ja meie järeldused olid järgmised Ukraina noorel valitsusel on väga vähe kogemusi, kuid valimisi võib pidada demokraatlikuks. me ei näinud suuri vigu, mis oleksid valimistulemusi mõjutanud. meil on väga hea meel, et Ukraina valitsus soovib rohkem valimisseadusi muuta ja ka Ukraina olukorda parandada mul on ka väga hea meel, et me räägime Euroopa Parlamendis äh, nendest küsimustest, et me aitame Ukraina valitsusel äh, ka valimisseadust muuta. Ukrainast peaks saama Euroopa rahvaste kogukonna lahutamatu osa. ja kui nüüd ainult ainult väga vähe inimesi, ainult kolm päeva on kohal, siis on see liiga väike aeg selleks, et hinnata protsesse riigis, kus elab viiskümmend miljonit inimest. tahaksin tänada kolleege selle tasakaalus lähenemise eest, mis on selles raportis välja toodud, suur tänu. suur tänu, härra Mirski ja nüüd härra Kaaler, palun. mul on üks protseduuriline küsimus. suur tänu suur tänu, ütleb härra Koval. tahtsin saada sõna alles küsimuste lõpus, aga tahaksin siiski nüüd kasutada võimalust ja rääkida härra Brokiga enne, kui ta ära läheb. mul oleks väga hea meel, kui mulle antakse sõna siis, kui kõik on veel kohal siin ruumis. Cioè vuole intervenire prima della fine del dibattito? Ah ehk et te soovite veel enne arutelu lõppu sõna saada, kas ma sain teist õigesti aru või kohe praegu? kohe pärast seda, mida härra Brock ütles? ma tahaksin vastata härra Brocki küsimusele, nii et kui ta jääb siia, siis ma võin oodata, kuni kõik küsimused on esitatud. hästi, siis saab härra Kaaler kaheks minutiks sõna mul ei ole võimalik kahe minutiga seda kõike kokku võtta, lihtsalt alustan praegu. kõigepealt esimene märkus, jah, tõesti, see lühi, see kutse, mis meile tõesti esitati ja väga vähe aega enne valimisi oli selline, et meil ei olnud võimalik äh, teha kõiki neid protseduure, mis me tavaliselt teeme enne valimiste vaatlemisi, aga kui me oleksime ta kutse tagasi lükanud, siis oleks meile ette heidetud, et meid ei huvita Ukraina valimised. kuid see tulemus, mis meil siin on, on tegelikult täiesti tavalise valimiste vaatlusmissiooni tulemus ja sellepärast äh, ma ei saa aru kõikidest nendest kriitikanootest siin. minu arvates on märkimisväärne see, et parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel neljandal, viiendal novembril mitte sõnagagi ei mainitud neid valimisi. ja kolmas märkus, mina usun, et need valimised ei olnud demokraatlikud ja õiglased, ma ei tea, milliseid äh, mõõdupuusid kasutab meie kolleeg Lätist, võib-olla ta sai ta need mõõdupead, äh, mõõdupuud siis, kui ta käis salateenistuse juhiga õhtusöögil. ja olukord äh, on järgmine. ma olen korra teiste arvam-, teiste organisatsioonide arvamusega nõus, nimelt äh, nad rääkisid, et tegemist ei olnud demokraatlike valimistega. kirjeldus raportis leheküljel seitse, et siin ei ole ühtegi sõna valimissüsteemi kritiseerimise kohta, siin räägitakse, et sellel olevat struktuur, mis toetab enamuse parteid, ülejäänud parteid on lõhestunud ja seetõttu äh, valimistulemistel, valimistel võidabki ainult see üks partei. siin raportis on veel kirjas, et äh, Kiievis ei valitud, see oli ka täiesti taktikaline meede, ringkonnanõukogud kaotati ära, see oli ka täiesti selge löök äh, vabadele valimistele. siin ei ole sõnagi kritiseeritud äh, seda, et äh, valitsuspartei lõi endale eeliseid põhimõtete puhul valimissüsteemi põhimõtete puhul kirjeldatakse ainult, aga ei hinnata ja ka punktis kolm-neli härra Prokk juba mainis seda, räägitakse boikotist ja, ja see siin, see selgitus on siin täiesti vale. siin on viide et osad kandidaadid vahistati valimiskampaania ajal, aga neil oli võimalik siiski valimistel kandideerida. no vabandage väga, mis avaldus see siin on, kas te soovite kedagi lohutada või miks te olete sellised sõnad siia kirja pannud? see ei ole tõesti midagi, mis võib siia sellisel kujul sisse jääda kui me vaatame üleüldiselt äh, neid kirjeldusi siin, siis järeldused, mis on tehtud, ei ole õiged, esimene järeldus peaks olema, et Ukraina on tagasi pöördunud standarditest, mis oli saavutatud mõned aastad tagasi, minu arvates ei ole õige soovitus see, et äh, valimiste juhised vaadati väga hästi üle, sellepärast et eelmine kord valimised toimusid, toimisid, kõik oli hästi, parteid said kõikide arvates üpris võrdsetel alustel kandideerida, seekord mitte ja ma arvan, et siin, kui räägitakse nüüd parlamendivalimistest ja öeldakse sellest, mõte, et tuleks kasutada seekord toimunud kommu-, äh, kohalike omavalitsuste valimiste süsteemi, see soovitus nüüd küll õige ei ole. nüüd äh, räägitakse, et nende õiguste kaitse vähendamisest ei tohiks loobuda, aga see kõik toimub juba, nii et ka siin järjekordselt näidatakse, et olukord pole üldse nii hull, kui ta tegelikult on ja lõpuks see lause, keskvalitsuse lubadus muuta valimisseadust äh, et äh, sellesse tuleks suhtuda lootusrikkalt, ma leian, et poliitikas me ei peaks rääkima lootustest, vaid me peaksime ütlema selgelt, millised on meie standardid ja Ukrainat tuleks ka nende standardite järgi siis mõõta ja hinnata. me ei peaks ka ühes lauses ütlema siin, et olgugi kohaliku omavalitsuste valimisel äh, äh, pöörati rahvusvaheliselt suurt tähelepanu, tuleb toonitada, et kohalikel omavalitsustel pole mingit erilist äh, mõju, kas siis võib öelda, et kui pole mingit väga suurt mõju, siis on võimalik ka valimisi võltsida, valimistulemusi võltsida. selliseid lauseid ei tohiks jääda sarnasesse raportisse, kui me soovime, et seda võetakse tõsiselt. nii et seepärast jah, võib seda raportit küll lugeda, aga seda ei ole võimalik äh, vastu võtta, seda ei ole koostatud nende standardite järgi, mille järgi me tavaliselt koostame raporteid ja mille järgi me viime valimiste vaatlusi läbi. nii et ametlikult me küll ei tohiks hääletada selle raporti üle, seda ei tohiks ka kuskile arhiveerida, sellepärast et kui me hakkame selle üle hääletama, siis mina teeksin soovituse hääletada selle raporti vastu, aitäh! suur tänu, härra Kaaler! jah, tõesti, te ei võtnud sõna mitte kaks minutit, vaid natukene kauem, kuid nüüd vaatame, kas härra Tännukil õnnestub kahe minutiga hakkama saada. aitäh, esimees mina kordan neid märkusi, mida juba ma varem tegin, ma olen põhimõtteliselt vastu sellele, et parlament vaatleb kohalikke valimisi isegi sellistes olulistes riikides nagu Ukraina. me ei ole kohaliku tasandi poliitikud, nagu siin juba öeldi, kohalikel võimuorganitel ei ole olulisi, olulist võimu, loomulikult nad saavad teha väga palju selleks, et eh, kohalike liidrite profiili tõsta aga meie ülesanne ei ole kohaliku tasandiga tegeleda. ja muide, Euroopa Nõukogu ei saatnud vaatlejaid sinna, nad saatsid sinna esindajad regioonide kongressist, mitte parlamentaarsest assambleest, nii et ma tõesti soovitan, et kui tulevikus Euroopa Parlament saab selliseid taotlusi, me saadame nad regioonide komiteesse, mis on Euroopa Liidu vastav institutsioon, mis tegeleb kohaliku tasandiga ja kohalike valimistega. nemad peaksid tegelema kohalike valimiste vaatlemisega, sellepärast et muidu läheb kogu meie aeg lihtsalt kohalike valimiste vaatlemisele. tegemist on teise korraga, kui niimoodi juhtub, eelmine kord oli see selleks Gruusia, nüüd Ukraina ja äh, niimoodi me kõik saadikud lõpuks äh, muud ei teegi enam, kui vaatleme kohalikke valimisi ma kuulasin ära härra Kaaleri sõnavõtu ja loomulikult äh, olukord Ukrainas ei ole täiuslik aga neil ei olnud tegelikult ju võimalusi olukorda täielikult vaadelda, seega nad ei teadnud, mis täielikult äh, toimub, kohalikel valimistel on ju tuhandeid kandidaate, loomulikult on mõningaid näiteid selle kohta, et olukord on lubamatu äh, minu kodumaal on äh, valimissedelitega olukord sama, ma ei tea, kuidas on teistes riikides, lihtsalt erakonnad pannakse kirja tähestiku järjekorras. ja niimoodi eh, saab vältida olukorda, kus valitsuserakond ei satu alati nimekirja tippu. siin kõneldi ka sellest, et eh, inimene, eh, osad valimisliidud ei saanud ennast registreerida, minu kodumaal on nüüd koalitsioonivalitsus, aga Äh, koali-, koalitsioon ei ole samuti registreeritud Suurbritannias, registreeritud on äh, konservatiivide partei. nii et, et teoreetiliselt äh, kon-, koalitsioonis on võimalik kandideerida, aga mina saan täiesti aru, vabandust, ei, härra Kaaleri märkust ei kuulnud, kuna see oli ilma mikrofonita, niisiis äh, Äh, olukord on sarnane paljudes teistes riikides, näiteks miks Pagashino või teised erakonnad, kes seda erakonda imiteerivad, neid ei tohiks küll ju niimoodi registreerida ja selle olukorra saaks ju kohtu kaudu lahendada, nii et, et tegelikult on väga raske teha mingeid järeldusi, arvestades seda, et me olime esindatud ainult Kiievis ja veel ühes regioonis, nii et, et kui tegemist on kümnete tuhandete kandidaatidega äh, üle kogu riigi, siis on väga raske äh, öelda, kas valimised olid ausad ja õiglased. ja ma tahaksin veel kord korrata, et meie ülesanne ei peaks olema kohalike valimiste vaatlemine. härra Kelam. kaks minutit, palun onorevole Keelam, preegu. härra Kelam, palun. aitäh, esimees. ma tahaksin tänada kolleeg Kovalit selle ülevaate eest ma olen nõus tema järeldusega, et see, mida Ukrainal on vaja, on haldusreform. aga ma olen ka pisut segaduses selle raporti sõnumi pärast me oleme tunnistajaks olnud mitmetele murettekitavatele arengutele Ukrainas, kaks telekanalit lülitati välja, opositsioonikandidaadid, e, mõned nendest ei saanud osaleda valimistel, salateenistus üritas valimisprotsessi sekkuda, sõnavabadus oli kahtlane ning viimasel minutil muudeti valimisseadust. kõige selle taustal on järeldused, et Ukraina demokraatia muutub muudkui paremaks, vähemalt niimoodi ma aru, sain raportist aru, siis minu jaoks on selline järeldus pisut segadust tekitav. aga igatahes ähm, järeldus on see, et puudused olid äh, suhteliselt tühised ning äh, üldiselt äh, toimusid äh, valimised äh, seadustepäraselt. mind pisut ajab segadusse see lähenemine. me justkui distantseerime ennast probleemidest või üritame neid vältida. täiskogul möödunud nädalal kuulasime oma kolleegi Hökmarki sõnavõttu, kes ütles, et ta oli just Ukrainast tagasi tulnud ja äh, Äh, ütles, et paljud ukrainlased vaatavad Euroopa Parlamendi poole, nad ootavad Euroopa Parlamendilt selget signaali. sellepärast, et me ei tohi probleemidest mööda vaadata. me peame aitama Ukrainal probleemidega ausalt ja selgelt toime tulla seega ma olen pisut kahtleval seisukohal, kas see raport ikka aitab seda eesmärki saavutada. aga ma olen täiesti nõus äh, härra Brokiga, et meil tuleb äh, tagada see, et Ukraina oleks ikkagi Euroopa teel ja selleks tuleb luua opositsioonile tegutsemiseks normaalsed tingimused, tuleb tagada võimude lahusus ning äh, tagada ajakirjandusvabadus, mis oli oranži revolutsiooni üks suuremaid saavutusi. aitäh, härra Kelam! härra Liisek ja püüdke ka teie kahest minutist kinni pidada. aitäh, esimees. ma üritan teha lühidalt. võib-olla suudan teha isegi lühemalt kui kaks minutit äh, üks oluline teadaanne, mis puudutab parlamentaarse koostöökomisjoni mina ei osalenud küll valimiste vaatlemisel, aga ma tahaksin siis oma sõnavõtus peatuda parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel, sest see võib huvitada härra Kaalerit ja teisi kolleege. parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel, kui me kohtusime välisministriga, äh, peaministriga, salateenistuse juhiga kes äh, mängis üsna huvitavat ja samas pisut murettekitavat rolli kogu selles protsessis, siis me kõnelesime ka sellest, äh, mida me arvasime, me väljendasime oma kahtlusi demokraatlike standardite osas, et kas neid standardeid suudetakse ikka valimiste käigus jälgida võib-olla äh, see arutelu ei toimunud küll äh, ametliku äh, kohtumise päevakava raames, aga vähemalt poole sellest ajast, mis meil seal oli, me pühendasime valimiste teema arutamisele. me kõnelesime opositsiooni er-, juhtidega, proua Timošenkoga näiteks, härra Tarasšukiga näiteks samuti ning äh, kõik need kahtlused, kõik need negatiivsed signaalid äh, said Ukraina poolele edastatud. me kuulasime ka opositsiooni seisukohti, kuulasime seda, mida teistel rahvusvahelistel organisatsioonidel oli öelda, sellepärast et nad olid Ukrainas kohal, nii et, et kõik, kogu selle info, mis me saime, me edastasime, tegemist oli meiepoolse väga tugeva poliitilise sõnumiga, aitäh, härra Liiseks, Liisek härra Landsbergis ja palun üritage kahe minutiga hakkama saada. Äh, mul oleks ka üht-teist öelda nende järelduste kohta, neid järeldusi äh, hakatakse igal pool ju kasutama minule igatahes ei ole jäänud muljet, et demokraatia Ukrainas muutub üha paremaks. vastupidi, ma tahaksin küsida nendelt kolleegidelt, kes need järeldused siin koostasid, et kas neile ei tundu, et valimised Ukrainas olid täiesti ebademokraatlikud? ja mida nad üleüldse arvavad valimistest Venemaal? Äh, seal valiti tegelikult ju ainult ühte ain-, ainsat kandidaati ja ega järgmistega vist, järgmisel korral ka vist olukord parem ei ole. kas meie suhtume siis sellesse äh, Venemaa olukorda samamoodi kui Ukraina olukorda või on olukord Venemaal siiski parem? aitäh Bene, <clears throat> abbiamo concluso il dibattito. niisiis, äh, rohkem ei ole keegi sellel teemal sõna soovinud, seega annaksin sõna nüüd jällegi härra Kovalile, et ta saaks arutelu kokku võtta ja härra Brock hakkab aeglaselt ruumist lahkuma. me palume siiski, et ta ikkagi jääks ja kuulaks, mida raportööril öelda ei ole, aga loomulikult ta võib ka alati protokolli lugeda. niisiis, härra Koval. mul tõesti on kahju, et härra Brock otsustas siiski lahkuda ja ma ei saanud vastata tema küsimustele sel ajal, kui ta siin saalis on. ma loodan, et härra Kaaler edastab minu märkused härra Brockile. mulle tundub, et ma ei suutnud täielikult mõista seda kriitikat, mis oli suunatud minu töö vastu ma arvan, et minu arvamus on väga lähedane härra Broki ja härra Kaaleri omale. meie seisukohad valimiste osas on ju täiesti sarnased. ma saan aru, et me oleme silmitsi keerulise olukorraga ja see keerulisus tuleneb sellest, et Ukraina on poolel teel Euroopa suunas. meil on erakonnad, kes teevad koostööd äh, Ukraina Äh, võimuparteidega, meil on samuti erakorrad, erakonnad, kes teevad koostööd teiste Ukraina erakondadega ja mina kui konservatiivide erakonna liige äh, leian ennast nüüd väga ebameeldivas olukorras. kui me kõneleme demokraatia standarditest ja seda ma tahaksin ikka ja jälle rõhutada siis äh, minu seisukohad on väga lähedased äh, sellele, mida ütlesid Rahvapartei esindajad. ma olen äh, üritanud vältida väga selge sõnumi edastamist, ma lihtsalt edastasin oma raportis kogu info, nii et, et inimesed saaksid teha oma järeldused. ma ei taha öelda, et et meie valimisvaatlus toimus samamoodi nagu OSCE valimiste vaatlus, et meil lihtsalt ei olnud selliseid vahendeid, mis on OSCE käsitluses, me saame ainult anda poliitilisi hinnanguid. võib-olla härra Tänakil on õigus, et võib-olla ähm, oli selline lähenemine algusest peale vale, aga me käisime seal nendel valimistel ja nüüd me peame ka mingid järeldused tegema. minu koostatud dokument on mitteametlik kui tegemist oleks kogu väliskomisjoni avaldusega, siis oleks loomulikult see dokument teistsugune. aga ma, ma pidin selle dokumendiga tegelema kolm päeva. ja siis väga, tuli mul see dokument tõesti koostada väga kiiresti ja äh, mõned, ma koostasin selle dokumendi kolme päevaga ja siis ma loen, et härra Plokk on kuskil öelnud, et ma tegutsesin liiga aeglaselt selles osas nüüd, mida härra Kaaler ütles, et et ei olnud väga selge, milline oli minu raporti staatus. tegemist oli omaalgatusliku raportiga. mina lihtsalt soovisin teid oma tööst teavitada, nii et, et ma olen küll teie kriitikaga nõus, aga ainult ametlikult aspektist. nüüd see, mida ma tahtsin härra Prokile öelda. mina ei leia, et siin oleks olnud mingi tõlkeprobleem. ma leian, et ma vastasin kõigile tema poolt esitatud küsimustele. ma kõnelesin valimiskampaaniast, ma kõnelesin sellest, kuidas valimisi ette valmistati. ma olen nõus sellega, et et teatud erakonnad olid valimissedelitel eelisolukorras, aga ma ei saa aru, kuidas see lõpptulemust mõjutas, minul ei olnud vahendeid, mille abil seda mõõta kui selliseid hinnanguid anda, siis peab olema ka äh, võimalus asju mõõta. nüüd, kui kõnelda põhiseadusest ja põhiseaduse muutmisest, siis äh, see jällegi ei ole otseselt seotud valimismenetlusega. tegemist on loomulikult äh, Ukraina jaoks problemaatilise asjaga, pärast kahe tuhande neljandat aastat on kõik erakonnad, sealhulgas ka opositsioonierakonnad, soovinud põhiseadust muuta. nüüd on siis seda põhiseadust muudetud regioonide partei juhtimisel ja jällegi teie asi on teha oma järeldused, mina ei taha hakata neid teile peale suruda. nüüd tulles härra Mirski sõnavõtu juurde. just nimelt nendel põhjustel, mida teie mainisite, ei taha ma öelda, kas need valimised äh, vastasid või ei vastanud demokraatlikele standarditele. ma kõnelesin opositsioonierakondade juhtidega ning nemad ütlesid sedasama Nad vältisid selgete hinnangute andmist, nad ütlesid, et oli teatud piirkondi, kus äh, tõesti leidis aset äh, selliseid jõhkraid rikkumisi, äh, kus rikuti valimismenetlust, kus opositsioonierakonnad ei saanud oma kandidaate registreerida. nii et, et tegemist oli selgelt ebademokraatliku protsessiga aga see kõik puudutas ainult teatud piirkondi, seega ma ei saa aru, miks äh, siin on nii palju kriitikat, mida on suunatud minu töö vastu? minu arvates äh, me oleme ju kõik ühel meelel. ma üritasin selgitada, miks ma lõppraportis äh, Äh, ja selles raportis, mis puudutab siis parlamentaarset ühiskomisjoni valimisi, ei mainitud. mitte sellepärast, et meie ei suutnud midagi öelda, meie avaldus tegelikult oli väga selge, meie seisukoht oli äh, üksmeelne, lihtsalt Ukraina pool ei suutnud ühisele seisukohale jõuda ja kuna kompromiss ei olnud võimalik ja me ei saanud ühisdokumendile alla kirjutada, siis me loobusime sellest üleüldse tegemist oli ühise otsusega, mille langetasid kõik parlamentaarse koostöökomisjoni liikmed. minu arvates oli selline lähenemine igati õige, sellepärast et me tahtsime üles näidata solidaarsust, me ei tahtnud, et äh, see parlamentaarse koostöökomisjon koostab ta-, kaks vastuolulist avaldust, me otsustasime kas ühine avaldus või üldse mitte mingit avaldust ja meie ühine otsus oli see, et me mingit avaldust ei tee, sellepärast et vastasel juhul oleks neid äh, erinevaid avaldusi kasutatud Ukraina erakondade omavahelises võitluses. nüüd äh, need äh, vahistatud kandidaadid, ma arvan, et minu sõnavõtust saadi valesti aru, ma olen nõus sellega, mida härra Kaaler ütles, aga ma tahaksin ühte asja rõhutada tõepoolest need kandidaadid vahistati, aga ametlikult nende nimed endiselt olid valimissedelitel, see oli kõik, mis ma ütlesin. nii et, et ärge hakake siin ridade vahelt lugema, sellepärast et minu sõnavõtus ei olnud ridade vahel midagi. Äh, inimesed siin ütlesid ka et meid kutsuti Ukraina valimistele viimasel minutil, jah, ma olen sellega nõus. see etteteatamise aeg oli tõesti väga lühikene. ma ütlesin ka seda, et regionaalsetel organitel Ukrainas ei ole mingit reaalset võimu ja teie tegite järelduse, et ma seeläbi tahan öelda, et need valimised ei olnud olulised, otse vastupidi Need valimised on väga olulised ning äh, me peame väga selgelt ütlema, et ukrainlased peavad läbi viima haldusreformi, sest praegu inimesi lollitatakse, inimesed osalevad nendel valimistel, arvates, et see kuidagi nende igapäevaelu muudab, uskudes, et äh, kohalikel võimuorganitel on võimu, aga see tegelikult niimoodi ei ole. ja seetõttu tulebki kohalikke äh, omavalitsusi reformida, just seda ma tahtsin öelda nii et, et ma arvan, et me oleme ka selles küsimuses tegelikult üksmeelel. Äh, palun pidage ikkagi faktidest kinni, sellepärast et äh, muidu jääb ukrainlastel meie aruteludest äh, mulje, kui, et me siin oleme eriarvamusel, aga asi ju tegelikult nii ei ole. võib-olla härra Tänakil on õigus, võib-olla oli see protsess algusest peale vigane, võib-olla me tõesti ei peaks minema ja äh, Äh, vaatlema kohalikke valimisi, sellepärast et meil ei ole selleks vajalikke vahendeid. võib-olla siit äh, ka kõik need probleemid alguse saidki. härra Liisekil oli õigus ta teab, milline on meie seisukoht, meie seisukoht oli väga selge, kui me äh, Ukraina valitsusega kõnelesime, härra Liisek oli kohal Rahvaparteist, härra Svoboda sotsiaaldemokraatide hulgast oli kohal, mina olin seal ja meie kõik olime ühel seisukohal. nii et, et ma ei saa aru, miks me nüüd korraga oleme eriarvamustel me ju tegelikult oleme ühel seisukohal äh, kõige olulisemates punktides. Äh, härra Kelami sõnavõtu kohta. ma ei soovinud äh, tulla välja väga selge poliitilise avaldusega, sellepärast et mina ei esindanud teid kõiki. loomulikult äh, me võime esitada ja vastu võtta Strasbourgis ametliku avalduse ja seal me peame tõesti olema kriitilised selle kohta, mis Ukrainas on juhtunud, äh, nende menetluslike trikkide kohta, mida valimistel kasutati ja nõnda edasi, nii et härra Landsbergis. loomulikult äh, selleks, et oma institutsiooni moraalset autoriteeti kaitsta ja säilitada, peame me olema ettevaatlikud. me peame kõiki asju hindama proportsionaalselt. kõik need kommentaarid eh, ei muuda ühte olulist asja. nimelt seda, et Ukraina valimiste standardid on kõrgeimad, kui võrrelda neid teiste postsovjetlike riikide standarditega nii et, et kui me oleme liiga kriitilised Ukraina valimiste suhtes, siis jääb mulje, et standardid on kohutavalt langenud, aga tegelikult see niimoodi ei ole. ma arvan, et me peaksime Ukraina valitsusele küll saatma hoiatuse, et nad riskivad oma hea maine kaotusega, et äh, need standardid, äh, äh, mis presidendivalimiste ajal olid väga kõrged, on nüüd madalamale, madalamad ja see võib nende mainet määrida aga ärgem unustagem konteksti, härra Landsbergis. see on vajalik, kui me tahame oma usaldusväärsust säilitada. sest niimoodi võidakse meid veel hakata kritiseerima, et me kasutame topeltstandardeid, et me oleme väga kriitilised Ukraina suhtes ja suhteliselt leebed teiste riikide suhtes. ma tahaksin veel kord rõhutada, et demok-, demokraatlikud protsessid Ukrainas ei ole ed eriti edasi liik-, liikunud, aga nad ei ole ka tagasi liikunud, nii et, et me peaksime olema ettevaatlikud äh, oma lõppavaldustes jäägem oma lõppavalduses tasakaalustatuks, aga olgem ka ühtsed, sest et ma kordan veel kord, ma arvan, et me põhiküsimustes oleme ju ühel seisukohal. ma kuulasin väga tähelepanelikult kõiki sõnavõtjaid Äh, tegin seda nagu hea parlamendisaadik ning ma loodan, et meil õnnestub äh, kokku tulla, kui me resolutsiooni eelnõud valmistame ja tegemist saab olema tõesti tasakaaluka ja väga objektiivse dokumendiga ning tänan kõigile, kes selles arutelus äh, osalesid ja härra Kaaler, ma tänan teid teie kriitika eest, ma loodan, et mul õnnestus teie kahtlusi hajutada ja ma tõesti kahetsen, et härra Prokk lahkus saalist enne, kui ma suutsin oma sõnavõtu lõpetada, sellepärast et minu arvates lõppjäreldus on see, et meie eriarvamused ei ole nii suured, nagu varem mainiti. aitäh, härra Koval. Äh, härra Mirski, kahjuks ma ei saa teile sõna anda, sest et mm, meil on tõesti erakorraline olukord, me peame siin hakkama päevakorda muutma ning tooma härra Podis raportit käsitleva punkti logistilistel põhjustel ettepoole Äh, härra Budis peab varem lahkuma, nii et, et kui te nüüd nõus olete, läheme siis kohe Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu suhete juurde. tegemist on siis äh, raportiga, äh, mida käsitle-, mille jaoks on tulnud siia härra Luigi Aboni, kes on Euroopa missioonijuht Vahe-, Pärsia lahe koostöönõukogus tema siis vastutab kogu selle regiooni eest, aga nüüd saab sõna härra Pudis. suur aitäh, suur aitäh, härra esimees. seda raportit arutame me esimest korda ja see puudutab Euroopa Liidu suhteid Pärsia lahe koostöönõukoguga ja ma tahaksin äh, seda punkti käsitleda äärmiselt kiiresti ja kirjeldada teile seda, millised on suhted praegu ja milliseks nad võiksid muutuda tulevikus. kõigepealt siis paar äh, sissejuhatavat sõna selle kohta, mis Pärsia lahe koostöönõukogu on. see esindab kuut Araabia riiki, äh, mis asuvad Pärsia lahe koos, Pärsia lahe ümber äh, Ehm, sealhulga, sealhulgas Araabia Ühendemiraadid ja, ja kõik teised. tegemist on kuningriikidega. ja me peaksime siinkohal kindlasti äh, ka rõhutama, et tegemist on ainsa sellise organisatsiooniga, millel on äh, selline äh, kohalolek Pärsia lahe regioonis või Araabia maailmas üldiselt tegemist on äh, ka strateegiliselt tähtsa organisatsiooniga ja see on äh, väga oluline, mitte ainult äh, Pärsia lahe koostöönõukogu liikmetele, kuigi muidugi ka neile, võttes arvesse Iraagi ja Jeemeni ja Somaalia asukohta. lisaks sellele on Pärsia lahe koostöönõukogu ka poliitiliselt väga oluline, sest äh, sinna kuulub rohkem kui neljandik Araabia Liidu äh, riikidest. Pärsia lahe koostöönõukogu äh, tegeleb poliitilise vahendustegevuse ja ähm, rahualgatustega ning kahe tuhande kaheksanda aasta Liibanoni kriis leidis lahendusi leidis lahenduse ennekõike tänu vahendusprotsessile ja äh, rahualgatusele, mida juhtis Katar. Äh, lisaks sellele on äh, koostöönõukogu liikmed ka majanduslikus mõttes tähtsad riigid, võttes arvesse nende gaasi- ja naftavarusid. ja ma tahaksin teile siinkohal meenutada, et Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriigid on äh, tegelikult Euroopa Liidu kõige äh, tähtsamad tarbijad süsivesinike nafta ja gaas. nafta ja gaasi järel. ja äh, mis puudutab, mis puudutab riikide mm, riiklikke investeerimisfonde, siis on nende riikide käes üks kolmandik sellest, mis kogu maailmas üldse olemas on kuid äh, meie suhted, äh, meie partnerlus Pärsia lahe koostöönõukoguga on samasuguses seisus, nagu ta on alati olnud. me oleme juba kakskümmend aastat pidanud läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle, kuid äh, need läbirääkimised ei ole endiselt lõppenud. ja lihtsalt äh, statistika huvides tahaksin ka märkida, et tegemist on kõige pikemate lõpetamata läbirääkimistega, mis kunagi on aset leidnud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. nii et äh, see omaalgatuslik raport, mida ma teile praegu kirjeldan, püüdlebki selle poole, et äh, läbirääkimiste protsessile puhutakse uuesti nii-öelda elu sisse ja juhul, kui äh, see vabakaubandusleping lõpuks äh, sel-, sõlmitakse, on see Euroopa Liidule kasulik ja seetõttu tuleb seda pidada prioriteetseks ja kutsuda Euroopa Liitu üles seda lepingut võimalikult kiiresti sõlmima. lisaks sellele räägitakse selles raportis ka põhimõtetest, millel põhineb Euroopa Liidu äh, partnerlus ja koostöö Pärsia lähe koostöönõukoguga ning rõhutatakse, et me ei saa keskenduda ainult kaubandusaspektidele, ega jääda lihtsalt selle juurde, et üks pool annab ja teine võtab või üks tarnib ja teine ostab sisse. peale selle ei ole vabakaubandusleping isegi veel sõlmitud, nagu just ütlesin. lisaks sellele on vaja äh, tõelist äh, poliitilist ja strateegilist partnerlust. ja see tähendab seda, et äh, kõigepealt peab Euroopa Liit muutuma selles regioonis nähtavamaks ja selleks peab ta ennekõike kasutama rohkem ressursse ning Euroopa Liit peab olema paremini esindatud. see, seda võiks arutada ka välistalituse töö raames Äh, ja sellist, sellist koostööd ja sellist esindatust Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide pealinnades on juba alustatud, kuid seda tuleks jätkata. ja lisaks sellele on vaja arendada poliitilist dialoogi kõige kõrgemal tasemel, mis tähendaks tippkohtumisi erinevate äh, riigijuhtidega. praegu on äh, ministrite tasandi kohtumised ja tihti tähendab see seda, et mõni riik on esindatud ainult tehniliste ekspertidega seega on kindlasti arenguruumi poliitilise koostöö vallas ning Euroopa Liit peaks omalt poolt ähm, aitama äh, seda koostööd äh, omalt poolt arendada ning ähm, ning suhtuma sellesse küsimusse entusiastlikumalt. Euroopa Liidu seisukohast toimub äh, Pärsia lahe ähm, piirkonna integratsioon võib-olla liiga aeglaselt, kuid tänu Pärsia lahe koostöönõukogule see ikkagi toimub ning see tähendab seda, et Euroopa Liit ja Pärsia lahe koostöönõukogu võiksid teha rohkem koostööd, vahetada ja koondada kogemusi. muidugi vahetatakse neid kogemusi juba praegugi, eriti julgeoleku vallas, ma rääkisin siin Iraani ja Iraagi küsimusest ning ka Jeemenis ehm, olevast ähvardavast olukorrast ning muidugi ka Somaaliast ja seetõttu on ka igati mõistetav ja mõistlik, äh, et Pärsia lahe koostöönõukogu äh, täidab neid ülesandeid, mida ta täidab, võttes arvesse seda, äh, milline on tema geopoliit-, geopoliitiline asend ning regiooni huvides, Pärsia lahe koostöönõukogu huvides ning ka Euroopa Liidu huvides on suurem koostöö Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel sellisel koostööl võib olla mitmeid äh, valdkondi, mida peavad äh, prioriteetseks kas Euroopa Liidu äh, või Pärsia lahe koostöönõukogu osalised, näiteks võime siin mõelda taastuvenergiatele. Need riigid, mida me siin arutame, on suured gaasi- ja naftatootjad ning lisaks on neil väga suur potentsiaal ka päikeseenergia tootmiseks naiste ähm, algatus on seotud ka hariduse, äh, kõrghariduse ja ähm, väljaõppega ning äh, mis puudutab haridust, siis tahaks öelda, et veel viisteist või kakskümmend aastat tagasi oli nii, et äh, väga paljud andekad noored läksid Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikidest ära, et õppida USA-s või Ühendkuningriigis kuid nüüd äh, aetakse nendes riikides hoopis teistsugust poliitikat. riigid soovivad, et välismaale lahkuma, et välismaale õppima lahkuks järjest vähem noori andekaid inimesi ja selleks, äh, et nad ära ei läheks, äh, töötatakse selle nimel, et reformida oma riigi kõrgharidusstruktuuri kuid äh, muidugi vajavad need riigid ka abi, nad vajavad erinevaid koostöövõimalusi selleks, et äh, toetada oma õppejõude ja reformida oma kõrgkoole. ja Euroopa peab neid selles aitama, mitte Äh, aga jätma igasuguse abi andmise võimalust ainult USA-le. meil on ju erinevaid instrumente, erinevaid meetodeid, mida tihti piisavalt ei äh, kasutata, mõtleme näiteks Erasmuse poolt pakutavatele programmidele ja sellele, et eelmisel aastal oli ainult äh, kaheksa üliõpilast, kes Euroopasse tulid just Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikidest, ainult kaheksa nii et äh, nüüd olen teile kirjeldanud kõige olulisemaid äh, punkte sellest äh, raportist ja härra Nabov on meie esindaja Pärsia lahe koostöönõukogust, nagu teile kirjeldasin. täna on ta siin ja seetõttu tahaksin kokkuvõtteks esitada talle paar küsimust meie läbirääkimiste protsessis on kaks peamist takistust, läbirääkimised puudutavad siis vabakaubanduslepingut, esiteks on poliitiline klausel ja teiseks maksualane küsimus. Äh, ma tahaksin teilt küsida, härra Nobov, kas neid takistusi saab kõrvaldada? ja teiseks tahaksin küsida, kuidas võiks teie arvates Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu omavaheline strateegiline partnerlus tunduda või millise mulje ta võiks jätta äh, just Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele ja mida need riigid Euroopa Liidult üldse ootavad ja soovivad, aitäh! suur aitäh ka teile, härra Poodis, kes te olete meie aseesimees Te rääkisite doktor Nabanist, kes, nagu ma lubasin, saab sõna kohe teie järel, nii et palun, teil on sõna ja me ootame huviga, mida te ütlete. suur aitäh teile, härra esimees, suur aitäh ka Ahvetile, et olete mind siia kutsunud ja andnud mulle võimaluse tänases diskussioonis osaleda, sest tegemist on minu jaoks väga olulise küsimusega ja väga olulise raportiga, mis puudutab Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu omavahelist äh, suhtlust ma arvan, et äh, kõigepealt peaksin ma vastama teisele küsimusele sest see on oma olemuselt äh, laiem küsimus, see hõlmab erinevaid võimalusi. ja sellest ma siis ka alustan. ma nõustun kindlasti enamikuga, mis, mida ma sellest raportist loen, mida härra Podis on öelnud ja nõustun kindlasti ka sellega, et Pärsia lahe koostöönõukogu ei ole pälvinud äh, piisavat äh, tähelepanu Euroopa Liidus. partnerlusleping on meil olemas ju juba aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, kuid äh, selle lepingu raames keskendutaksegi ennekõike vabakaubanduslepingu sõlmimisele, mida siiski ei ole suudetud sõlmida. alles hiljuti õnnestus meil lõpuks uuesti hinnata ja ümber hinnata eh, see, milliseid suhteid meil üldse selle regiooniga on vaja ja millised nad peaksid olema. ja eh, kui te nüüd küsite, kas Pärsia lahe koostöönõukogu partnerid eh, on valmis ja on huvitatud prioriteetide ümberhindamisest, kas nad tahavad strateegilisemat partnerlust, siis ma vastaksin sellele kindlasti jaatavalt. Euroopa Liidus on samuti suhete soojendamise vastu väga suur huvi ja see huvi kasvab. ning äh, Pärsia lahe regioon on viimase kümne aasta jooksul väga palju muutunud. ta on nüüd avatum ja vaatab rohkem ülejäänud maailma suunas. ja on huvitatud uute tugevate äh, partnerite leidmisest Euroopa Liit võib potentsiaalselt mängida regionaalsete konfliktide lahendamisel väga suurt rolli ning eh, seetõttu soovib ka Pärsia lahe koostöönõukogu, et eh, me suhtuksime aktiivsemalt erinevate poliitiliste valupunktide lahendamisse nende regioonis. me oleme tähtis poliitiline partner ja tähtis kaubanduspartner nimetatud regioonile ning seetõttu arvab Pärsia lahe koostöönõukogu, et meie eh, koostöö raames on võimalik välja tuua erinevaid elemente, mida ei ole täielikult äh, realiseeritud. näiteks ähm, investeeringud, meie ei ole regiooni investeerinud ähm, eriti palju, kui võrrelda teiste tähtsamate ja suuremate äh, jõududega maailmas. Euroopa Liit peab tegema rohkem. ta peab muutuma regioonis nähtavamaks tema kohalolek peab olema paremini tajutav ja ma arvan, et äh, Pärsia lahe koostöönõukogu vaatab aina rohkem ka ida suunas, ähm, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna suunas, sest ta otsib ka sealt uusi äh, investoreid ja uusi kaubanduspartnereid ning äh, arendab idaga kindlasti ka poliitilist dialoogi. muuhulgas leiab ta Äh, leiab regioon, et Euroopa Liit ei ole teinud piisavalt äh, tagamaks omalt poolt dialoogi jätkusuutlikkust. nii et kui me vaatame meie suhete teist etappi, siis me peaksime rohkem keskenduma poliitilistele küsimustele. meie kõrgetasemeline dialoog peaks intensiivistuma sellepärast, et me peaksime üksteisega rohkem konsulteerima, üksteist rohkem teavitama. eriti sellistes küsimustes, mis meid väga huvitavad, Iraan, Iraagi stabiliseerimine, Jeemen, muidugi ka Afganistan, Pakistan ja Lähis-Ida rahuprotsess ning ähm, erinevate regionaalsete konfliktide lahendamine, millest mõne lahendamisega me oleme seotud. ma toetan kindlasti seda, et Euroopa Liit äh, oleks selles ähm, regioonis paremini esindatud, teeks rohkem äh, koostööd, äh, e-, esindaks ennast ja osaleks delegatsioonide töös Ähm, et ta teeks koostööd Pärsia lahe koostöönõukogu äh, peasekretäriaadiga. ja äh, püüaks edendada suhteid, tegemist on äh, regiooniga, mis on tegelikult väga mitmekesine, kõikidel riikidel on omad erisused, mida tuleks ka lähemalt vaadata ja ähm, edasises Euroopa Liidu Pärsia lähe koostöönõukogu koostöös tuleb ära kasutada seda, mida on äh, minevikus saavutatud. meil on nüüd äh, tõhustatud äh, ja parandatud tegevusprogramm. ja me peaksime tegema rohkem koostööd sellistes valdkondades, mis on mõlemale poolele tähtsad, nagu juba ütlesin Pärsia lahe koostöönõukogu riigid on huvitatud investeeringutest kõrgharidusse. Saudi Araabias on praegu kuuskümmend tuhat ähm, üliõpilast, kes õpivad välisriikides erinevate kahepoolsete hariduslepingute põhjal. aga lisaks sellele ehitatakse Saudi Araabiasse ka uusi ülikoole, sest üliõpilasi tuleb järjest rohkem ja Saudi Araabia soovib neid ise õpetada. on äh, olemas ka erinevad huvitavad kõrgharidusprogrammid, mida arendatakse just Euroopa Liidu programmide raames. ning nagu te ütlesite, on olemas Erasmus Mundus ja äh, kui äh, selle regiooni üliõpilastel on võimalik äh, selliseid programme kasutada, on nad selle üle loomulikult rõõmsad, sest nad saavad luua uusi võrgustikke ja need äh, programmid annavad äh, Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele lisaväärtust ka selles mõttes, et nad lisanduvad kahepoolsetele lepingutele. lisaks on taastuvenergiate küsimus, teadus, äh, tehnoloogia, kõik need on valdkonnad, mis vajavad väga suuri investeeringuid, neid praegu ka tehakse väga suures mahus ning samuti otsivad regiooni riigid võimalusi partnerlussuheteks meiega. me peaksime me peaksime kaaluma, kas on võimalik avada neile eh, teatud programmid, mis Euroopa Liidus on olemas, võttes arvesse, et meie suhted Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega ei ole klassikalised abiandja, abi vastuvõtja suhted, vaid põhinevad pigem eh, tasakaalustatumal partnerlusel, mis tähendab ennekõike seda, et rahastamine ei ole kõige raskem küsimus vaid äh, pigem tuleks lahendada see, mismoodi paremini vahetada infot ja äh, kogemusi ja luua uusi võrgustikke. ja ma arvan, et äh, meil oleks vajalik vaadata ka erinevaid poliitilisi mooduseid me rääkisime sellest, et on vaja partnerlussuhteid erinevates valdkondades, mis pakuvad huvi mõlemale poolele, kuid lisaks sellele on vaja vaadata ka spetsiifilisi koostöö edendamise meetodeid ja vahendeid, eriti just meie poolelt. Mm, eriti neid instrumente, mis puudutavad väiksemamahuliste projektide arendamist tulevikus on meil loodetavasti rohkem vahendeid edendamaks ühisalgatusi millest mõlemad pooled võidaksid ja mis tagaksid, et äh, Euroopa Liit on regioonis ähm, nähtavam. ning nüüd siis tulen esimese küsimuse juurde, milleks olid vabakaubanduslepingud tegemist on äh, küsimusega, millega on seotud majanduslikud ja poliitilised äh, aspektid, on selge, et äh, läbirääkimised on kestnud kakskümmend aastat mingitel põhjustel, mitte lihtsalt niisama, ja et äh, selline venimine võib negatiivselt mõjutada kahe osapoole suhteid. ma tahaksin siin välja tuua kaks, äh, kaks küsimust, mida ei ole suudetud veel lahendada, esimene on siis poliitiline klausel ning teine ekspordimaksude klausel ning just ekspordimaksud on siin tõkkeks ja takistuseks Pärsia lahe koostöönõukogu leiab, et äh, neil on vaja ikkagi säilitada õigus ekspordimaksu kehtestamiseks. aga komisjon ähm, komisjon aktsepteerib küll seda seisukohta, kuid ainult äh, teatud äh, kaupade ja kaubagruppide puhul ja ainult teatud tingimuste täitmisel Te teate ka, et äh, diskussioon, et need läbirääkimised on äh, jooksnud ummikusse just viimase paari aasta jooksul ja see muidugi ei aita kaasa äh, sobiva õhustiku tekkimisele kahe osapoole vahel ning Luksemburgis arutasid Euroopa Liidu ministrid seda küsimust ja jõudsid järeldusele, et mõlemad osapooled peaksid vaatama millised küsimused on neile kõige tähtsamad ning püüdma leida ühist keelt. järgmiste kuude jooksul luuakse uuesti kontakt äh, selle koostöönõukoguga ning püütakse uuesti läbi rääkida ekspordimaksude asjus ja loodetavasti siis õnnestub need läbirääkimised lõpuks edukalt lõpetada, aitäh! suur aitäh teile, härra Narbovi! ja sõna saab proua Jäätemägi. kiitoksia Äh, suur aitäh, soovin kõigepealt äh, tänada raportööri selle eest, et ta on üles näidanud erilist asjatundlikkust ning ka seda, et tema raport on nii tasakaalustatud. mina kindlasti ei ole samaväärne ekspert äh, kui teie, kuid sellest hoolimata on mul teha mõned märkused ja esitada mõned küsimused. ilmselt keegi ei vaidle vastu sellele, et majandusalane koostöö nende kahe poole vahel on väga oluline Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikidega tehtavas koostöös on praegu kahetsusväärne see, et ähm, ähm et äh, meil on äh, äh lahknevusi nii ähm, äh, esindatuses äh, kui äh, selles, kui palju meid äh, nii-öelda äh, näha on, kui me tahame teha mingisugust koostööd, siis tuleb teha seda ühtsemalt, üksmeelsemalt. ja ähm, ma mõtlen, et võib-olla selles raportis tuleks see ka välja tuua. ja võib-olla Euroopa Liidu tasandil tuleks äh, öelda selgemalt välja see, et tegelikult äh, me ei ole teatud küsimustes ju omavahel üksmeelel. Pärsia lahe koostöö äh, nõukogu riikide puhul on kindlasti probleemiks inimõiguste alane olukord ja majandusalane koostöö muidugi äh, võib äh, aidata kaasa inimõiguste alase olukorra paranemisele, sest need kaks asja mõjutavad üksteist, aga kuidas ja kas, seda me peaksime omavahel veel arutama. ning äh, meil tuleks muidugi alustada koostööd ühistest huvidest, see tähendab siis kaubanduspoliitikast, ning äh, ainult äh, siis, kui me omavahel äh, tõesti diskuteerime, on võimalik jõuda mingisuguse ühise mõistmiseni või üksteise mõistmiseni. ning tahaksin erinevate üksikasjade kohta teha veel kolm märkust. kõigepealt punktis kolm öeldakse, et Euroopa Liidu välisteenistuses peaks olema selle piirkonna küsimusele eraldatud rohkem vahendeid ja ma tahaksin öelda, et see võib olla küll tõsi, kuid äh, teisest äh, küljest äh, on meil praegu selline majandusolukord, et igasuguste lisaressursside nõudmisega või eraldamisega tuleks olla väga ettevaatlik, sest see raha leitakse ainult siis, kui see kuskilt mujalt ära võetakse. see ei puuduta tegelikult mitte ainult seda raportit ja siinseid ettepanekuid, vaid seda, milline on parlamendi seisukoht üldiselt. meil on kombeks kogu aeg nõuda lisaraha. võib-olla mõnikord võiks võib-olla mõnikord võiks nõuda seda, et oleks rohkem tulemusi et nendel ressurssidel, mis meil praegu on kasutuses, et eh, nendega saavutataks rohkem. kuid see tegelikult ei puuduta konkreetselt seda raportit, mida me praegu arutame, vaid meie üldist lähenemist. võib-olla võiks üldiselt jõuda selleni, et me kasutame paremini ja kasulikumalt ära eh, olemasolevaid eh, ressursse ning et liikmesriigid teevad rohkem omavahelist koostööd. edasi punkt viis kus öeldakse, kuid peab kahetsusväärseks, et sellest puudub avatud, korrapärane ja edasiviivad poliitilist dialoogi käsitlev osa. ma tahaksin, et raportöör täpsustaks, mida ta on sellega silmas pidanud. sest meil on ju iga-aastased välisministrite tasandi kohtumised Pärsia lahe koostöönõukogu küsimuses. punkt viis minu meelest on seotud punktiga kaks kus äh, öeldakse, et äh, Euroopa Liidul äh, peaks olema selline strateegiline partnerlus. ma tahaksin küsida, mida see sõna selline tähendab? milline see strateegiline partnerlus siis peab olema? ja võib-olla saaks ka Äh, strateegilist partnerlust äh, selles suhtes äh, põhjalikumalt lahti seletada, et me mõistaksime, millised need partnerlus vahendid siis on, millised partnerlused peale strateegilise partnerluse veel on ja millist strateegilist partnerlust siin silmas peetakse, aitäh? non, ah, <laughs> non sapevo se avessi suur aitäh, ma ei saanud täpselt aru, kas te õpeta-, lõpetasite rääkimise või mitte, sest teie mikrofoni tuli põles endiselt, andestage, proua Jäädemägi. Ehm, nüüd siis ehm, varsti on võimalik raportööril ja aseesimehel vastata nendele küsimustele, mis te esitasite. Ehm, ja palun vastakegi, sest proua Jäädemägi peab ära minema, härra Poodis, palun. suur aitäh, härra esimees ärge muretsege, minul on küll piisavalt aega. lubage siis mul kõigepealt äh, vastata proua Jäädemägile ja siis võib-olla keegi tahab veel sõna võtta. kõigepealt proua Jäädemägi, aitäh teile selle eest, mida te ütlesite, ma olen teiega täiesti nõus. ma olen nõus selles osas, et äh, ega Äh, meil ei ole siin mitte ainult äh, majandusalane konkurents, vaid kindlasti valitseb ka poliitiline konkurents erinevate liikmesriikide vahel, kes kõik tahaksid teha koostööd Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega ja selle regiooniga. ning äh, selline poliitiline konkurents läheb kindlasti otsesesse vastuollu selle ideega, et Euroopa Liit on üks ühtne üksus ja esindab ennast üksmeelselt kui me saame uue välisteenistuse, siis on tõesti oluline, et see välisteenistus äh, suudaks kõnelda ühe häälega ja edastada maailmale Euroopa Liidu sõnumit. mis puudutab rahastamisküsimusi ja lisaressursse, siis siin ei tohiks olla küll mingit vääritimõistmist. lõplikku teksti ei ole olemas, aga küsimus ei seisa selles, et Euroopa Liit peaks andma sellele maailma osale väga suurt äh, raha või kogu aeg mingisugust arenguabi. kui ma räägin äh, ressursside suurendamisest, siis ma tegelikult pean äh, silmas inimressursi suurendamist, seda, et Euroopa Liit oleks poliitiliselt paremini esindatud. härra Narbov juhib ühte väikest rühma, kuid tema tegevus piirdub ju ainult ühe riigiga ning äh, teised Pärsia lahe äh, koostöönõukogu riigid, nendes ei ole piisavat esindatust, näiteks Kuvait, äh, Kuveit, Katar, Araabia Ühendemiraadid, ähm, ka need riigid on tähtsad, kuid seal tegelikult ei ole meil praegu mingisugust nähtavust või esindatust ja see tähendab seda, et on vaja leida rohkem töötajaid, rohkem diplomaate, kes seal töötaksid, need peaksid olema võimalikult kõrge tasemega esindajad. nüüd inimõiguste küsimuse juurde kui vaadata seda, milline on inimõiguste alane olukord täna, siis kindlasti äh, võib tunda teatud masendust. kui te võrdlete aga tänast olukorda ja seda, kuidas oli kümme või viisteist või isegi kakskümmend aastat tagasi, siis ehk tekib äh, isegi põhjust rõõmustamiseks Nendes riikides valitseb tendents ähm, äh, selles suunas, et toimub, äh, et tekib parem äh, valitsemistava, rohkem naisi asub kõrgematele ametikohtadele, tunnustatakse parlamendi rolli, vähemalt mõndades riikides küll, ja võib-olla see tendents ei ole piisavalt kiire, aga see on olemas mõnedes riikides on inimõiguste alane areng olnud kiirem, teistes aeglasem, kuid Euroopa Liit ei peaks mitte kogu aeg süüdistama, kritiseerima ja ette heitma, vaid omalt poolt aitama neid riike protsessis, mis tegelikult on juba vähemalt kakskümmend aastat liikunud täiesti õiges suunas. Lõpuks te ütlesite, proua Jäätemägi, mõne sõnaga strateegilise partnerluse kohta, ma nõustun teiega, et kui igal pool iga partnerlust nimetada strateegiliseks, siis lõpuks äh, ei tähenda see mitte midagi. siis seda ei ole tegelikult äh, kuskil, aga ma kasutan siin ikkagi äh, fraasi strateegiline partnerlus ja ma pean seda fraasi õigeks, sest see regioon on meile strateegilise tähtsusega. me peame aru saama, et Pärsia lahe koostöönõukogu ähm, ähm, katab ju terve poolsaare tegemist on koostöönõukoguga, mis, mis kontrollib geograafiliselt äh, äärmiselt äh, suurt piirkonda. tegemist on äh, seetõttu strateegiliselt tähtsa nõukoguga, millega ka kaasnevad ka strateegilised ohud, näiteks Al-Qaeda Nad on ju ka sellel, sellele poolsaarele sisse äh, imbunud, vaadake, mis Jeemenis toimub, põhjaosas on kodusõda. siis edasi Somaalia. Somaalias olevad probleemid, siis on äh, veel vaja äh, oodata Iraagi stabiliseerimist ning teisel pool veel Iraan nii et eh, kui ma ütlen strateegiline partnerlus, siis ma mõtlen seda tõsiselt, tegemist on eh, geopoliitilises eh, plaanis ja ka energia tähenduses strateegilise regiooniga. energiast rääkides on tegemist prioriteetse tarnijaga ja selle riikide grupi puhul ja kui ma ütlen strateegiline partnerlus, siis ma kasutan seda, seda fraasi, seda terminit täiesti õigesti, sest see regioon ongi strateegilise tähtsusega, see partnerlus peabki olema strateegiline. ning Pärsia lahe koostöönõukoguga läbi rääkides oleme me ka enne kasutanud äh, selliseid äh, termineid. kui me näiteks räägime äh, tollist, inimõigustest või millestki muust, siis me räägime strateegilise tähtsusega küsimust, küsimustest, me tavaliselt ei nimeta seda strateegiliseks partnerluseks, aga see tegelikult on seda. härra esimees, kas te soovite äh,, proua Narbov, samuti midagi öelda, kui tahate, siis teil on sõna. tahtsin lisada sellele, mida raportöör juba ütles, et jah, tõesti, tegemist on piirkonnaga, millel on äh, liikmesriikidega tugevad kahepoolsed sidemed ja me võime rääkida tea-, rääkida ka teatud konkurentsist, sellepärast et tegemist on kasvavate turgudega ja potentsiaalid on suured. kuid tuleb öelda, et Euroopa Liidu jaoks on ka veel lisadimensioonina veel huvitav äh, luua suhted ka Euroopa Liidu tasandil, jah, meil on küll suhted liikmesriikide tasandil, kuid Euroopa Liit on tähtis partner, mis tegeleb äh, väga paljude küsimustega. nii et huvi on olemas mõlemal pool ja delegatsiooni olemasolu tõstab ka Euroopa Liidu profiili ja kui ma pean läbirääkimisi Riadis ja siis ma näen, et äh, on ka riike, kus pole Euroopa Liidu delegatsiooni ja nendes riikides, kus pole Euroopa Liidu delegatsiooni, seal teadmised Euroopa Liidust ja ka koostöövõimalustest teadmised pole üldse mitte nii suured kui nendes riikides, kus delegatsioon on olemas. suur tänu! suur tänu, härra Marbone, suur tänu ka meie raportiilile, härra Puudisele ja nüüd räägiksin natukene ka ajakavast. kahekümne neljandal novembril kell kaheksateist on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg arutelu muudatusettepanekute üle toimub esimesel veebruaril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja kümnendal veebruaril hääletame me siis Välisasjade komisjonis. ja täiskogul arutatakse seda märtsikuus. nüüd äh, viimane päevakorrapunkt, kus me räägime äh, Euroopa Liidu jätkusuutlikust äh, poliitikas kaugpõhjas. tegemist on härra Mihhail Kaaleri raportööriga äh,, raportiga. siin on tehtud terve rida muudatusettepanekuid, mis esitati veel muudatusettepanekute tegemise tähtaja jooksul ja nüüd saab sõna kolleeg selleks, et anda ülevaade meile sellest äh, suurest kogusest muudatusettepanekutest. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka kõikidele kolleegidele muudatusettepanekute eest. kuna raport ei ole põhimõtteliselt vastuoluline raport, vaid pigem on valminud esimesest arvamuste vahetusest ja aruteludest variraportööridega, siis me tõesti oleme väga paljudes asjades üksmeelel kuna asjad on nii, nagu just selgitasin, siis olen suurema osa muudatusettepanekutega ka nõus ja kirjutan need raportisse sisse. tegemist on põhimõtteliselt selgitustega, täpsustustega üksikasjade kohta ja alguses raportit koostades mul lihtsalt ei olnud nii palju ruumi, et neid üksikasju sisse kirjutada ja seepärast tänangi kõikide nende muudatusettepanekute eest. tahaksin rääkida mõningatest teemavaldkondadest ja rääkida sellest, millega olen nõus ja millega mitte. üks teemavaldkond on võimalik Arktika leping ehk muudatusettepanekud, mis räägivad Arktika lepingust või mis nõuavad seda. Neid ma toet-, ei toeta sellepärast, et äh, mulle tundub, et äh, me oleme siin praegusel hetkes loomas midagi, äh, milles me ise ei vastuta, millest me pole pädevad, nii et parlament ei saa Arktika lepingut nõuda. ja see nõue tekitas Arktika regioonis väga palju kõhklusi, kahtlusi ja seepärast ma ei ole selle muudatusettepanekuga nõus. aga me oleme siin välja toonud muud väga laiad koostöövõimalused, mis meil on olemas. ma olen vägagi nõus kõikide muudatusettepanekutega, mis räägivad põliselanikest, et äh, jah, kõik äh, need võimalused, mis tuleb neile luua, need on väga head ettepanekud. siis muudatusettepanek number kaks kümmend, seal on inglise keelega, keeles on öeldud, et kui põhjadimensioon on ainus meede Euroopa Liidul Arktika ja kaugpõhja jaoks, see ei ole õige, meil on teadusmeetmed, meil on Dimare, siis on ka äh, ookeanid äh, homseks projekt, meil on terve rida poliitikaid, mis on suunatud Arktikale siis põhjadimensioon. ma olen väga selle poolt, et meil on ühine poliitika Venemaaga ja et me selle poliitika elluviimist jätkame. aga ma arvan, et Euroopa Liidu Arktika poliitika ei tohiks olla defineeritud põhjadimensiooni kaudu, vaid et tegemist peab olema eraldiseisva poliitikaga. siin räägitakse sellest äh, Arktika aknast põhjadimensioonis. see, ta, kahjuks see Arktika aken on olnud jäälilledes ja külmunud ja ka Venemaa on öelnud, et tegemist on aknaga, mitte uksega, kust saaks sisse astuda. nii et see põhjadimensiooni kaudu minek Arktika poliitika juurde selles osas ma olen skeptiline ja lükkaksin pigem need muudatusettepanekud tagasi. üks hetk. lühikene vihje muudatusettepaneku kuuskümmend kuus kohta kolleeg Jaak Ansaari no, soovib, et meil oleks jätkusuutlik ning ressursside haldamine kirjas. jah, otse loomulikult oleme selle poolt, nimelt äh, algselt oleme me kasutanud tsitaati Norra ja Venemaa lepingust ja seetõttu ei ole võimalik sinna sisse kirjutada äh, jätkusuutlikku haldamist, vaid jääb lihtsalt ressursside haldamine, see oleks siis viiteks kolleeg Jaak Ansaari muudatusettepanekule, aga paneme jätkusuutliku, sõna jätkusuutlik hiljem teksti sisse siis üksikasjalikult, kui räägitakse kohalikest äh, rahvusriikidest ja sellest, mil viisil maavarasid kasutatakse siin ka muudatusettepanek kuuskümmend üheksa kolleegidelt Vestlund ja Ferm. siin tuleb meile öelda, et meil ei ole seal omi õigusid õiguseid ja Norras on väga head reeglid välja töötatud. nii et kui me soovime üksikasjalikult ettepanekuid teha, siis mina jääksin pigem väga tagasihoidlikult, et nõutakse, et enne maavarade kaevandamist äh, ja nende kasutamist, siis kohalikud agentuurid peaksid olukorda hindama. institutsioonid, mis on seal kohapeal olemas, teevad seda juba. siin ei ole mitte millegi uuesti hindamisega ja analüüsime, aga seal on juba olemas institutsioonid ja agentuurid, mis sellega tegelevad. nii et ma arvan, et me ei peaks jätma muljet, et, et seal ei tehta neid asju. siis muudatusettepanek seitsekümmend mis räägib Euroopa Liidu vetest. ja süstemaatiline, sõna süstemaatiline ei kuulu sinna, siin räägitakse sellest Deepwater Horizon naftaplatvormist ja et liikmesriigid peaksid uurima nafta puurimist Euroopa Liidu vetes, jah, see kõik on õige, aga seda ei tuleks öelda siin selles raportis äh, ja ma ei saa aru, miks siia tuleks kirjutada sõna süstemaatiline, nii et ma ütleks pigem, et ma olen süstemaatiliselt selle muudatusettepaneku vastu, see vihje kuulub teistesse raportitesse. nüüd kliima, jah, kliimamuutused äh, mõjutavad suurel määral Arktikat, kuid me ei saa meetmete kaudu Arktikas äh, piirata kliimamuutuste mõju, sellepärast et Arktikas äh, kliima saastamist kui sellist väga palju ei olegi ja see tuleb väljaspoolt, nii et meil on vaja üleilmseid lahendusi, me ei saa siin arktilise lähenemisega midagi teha, sest ei ole seal väga palju midagi puhastada või paremaks teha, mis oleks Arktikast pärit. aga jah, tõesti tuleb panna sisse vihje, et me peame tõesti kasutama kõikvõimalikke paremaid standardeid äh, sealses tegevuses, kuid et äh, võidelda kliimamuutuste vastu Arktikas, mulle tundub, et seda me ei saa öelda, meil ei ole või-, meil ei ole võimalik arktiliste vahenditega Arktikas võidelda kliimamuutuste vastu. nii palju sellest. ma arvan, et äh, muudatusettepanek üheksakümmend seitse, seal on midagi äh, nihu läinud, sest äh, muudatusettepanek ei kattu esialgse ettepanekuga üldse, nii et autorid võiksid veel kord vaadata, mida nad täpselt soovisid muuta. ja kolleeg Brocki ja kunagise parlamendi presidendi Pötteringi äh, natukene tagarääkivaid märkusi ma nüüd siin praegu ei kuula, lihtsalt ütleksin neile seda, et kuulsin, mida nad minust rääkisid. siis muudatusettepanek sada kolm. siin öeldakse, et on arvamusel, et selleks, et iga kohaliku regiooni spetsiifilisust identifitseerida, ja leida vastavaid strateegiaid selleks, et arvestada regionaalsete erinevustega, on vaja nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil äh, koostööd, kuid mulle tundub, et kas see on siiski subsi-, lähemuspõhimõtte alla minev küsimus, nii et iga kohaliku regiooni potentsiaali identifitseerimine Euroopa Liidu abiga, see on minu arvates midagi, mis on liialdatud ja läheb liiga kaugele seda on võimalik teha Kanadas, Norras ja USA-s kohapeal ja ma arvan, et sellist äh, küll hästi mõeldud muudatusettepanekut poleks siiski vaja sisse viia. nii palju sellest. siis muudatusettepanek sada kaksteist, kus öeldakse, kutsub Euroopa Liitu üles aktiivselt äh, kultuuri ja keeleõiguste kaitseks finno-ugri rahvaste puhul, mis elavad Põhja Venemaal. mina olen alati keelte ja kultuuri huvide kaitsmise eest, kuid mulle tundub, et me ei peaks siin välja tooma mitte ainult finno-ugri äh, rahvaid, vaid kõiki rahvaid, mis seal elavad. ma leian, et selle asemel, et sekkuda nüüd otse, peaksime me kasutama oma kontakte äh, Rootsis, Norras, Soomes, Eestis ja sealseid tegevusi. ma arvan, et on, oleks vaja toetada just nendes riikides toimuvaid projekte, sest Euroopa Liit ise ei peaks nüüd küll minema kohale ja nüüd seal veel eraldi hakkama midagi tegema. see minu arvates ei ole õige lähenemine. aga ma olen juba ka natukene muutnud seda muudatusettepanekut äh, ja üritanud jääda sellesse vaimu, millest olid kantud ka muudatusettepanekute tegijad. siis mõned muudatusettepanekud äh, viitavad, et äh, Arktika regioonis sõjaväe tähtsus on muutunud järjest tähtsamaks. ma arvan, et me peaksime siin vahet tegema. ühelt poolt Äh, mu-, kliimamuutustega teatud äh, võimalused avanevad ja äh, riigid avavad seal oma baase. see on võib-olla ainus võimalus ka selles piirkonnas kohal olla ja näiteks Kanada Kanada sõjaväeüksused, mis on seal kohapeal, neid ma ei nimetaks päris sõjaväeks, sellepärast et tegemist on pigem selliste politseikordonitega Euroopa mõistes ja nüüd oma koha peal esindatud olla, oma territooriumil esindatud olla, mm, on kõigi õigus ja me ei saaks seal rääkida mingist äh, põja, äh, sellest, et see piirkond muutub järjest äh, rohkem sõjaliseks. siis Arktika Nõukogu meie arvates peaks saama rohkem pädevusi ja otsustuspädevusi peaks olema tegevusvõimelisem, kui ta praegu on, selles osas oleme me ühel nõul, kuid sõnastus muudatusettepanekust sada kolmkümmend seitse äh, kutsub üles Arktika Nõukogu ja nii edasi, mulle tundub, et see on natukene valesti mõistetud siin, sest meie oleme praegu ainult tähtajaliselt äh, vaatlejad Arktika Nõukogus ja tähtajaliste vaatlejatena me küll ei saa seal midagi muuta. sellise algatusega peaksid siiski välja tulema põhiliikmed, täisliikmed, jah, me võime küll toetada seda algatust, aga tõesti meie vaatlejatena kohe kindlasti ei äh, ole seal kõige suurema sõnaõigusega ja seda peaksid tegema täisliikmed, aga jah, otse loomulikult me oleme nõus sellega, et Arktika Nõukogu otsustusvõime paraneks. siis põhjadimensiooni kohta olen ma juba öelnud kõik, mis on vaja öelda. nüüd vihje muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, kaks kohta, kus räägitakse Arktika Nõukogu ja vabaühenduste ja kodanikuühiskonna kaasamisest, kus räägitakse, et kutsutakse Arktika Nõukogu kaasama ka kodanikuühiskonda ja vabaühendusi kui äh, tähtajalisi vaatlejaid, see on juba toimunud, nii et ma arvan, et ähm, seda muudatusettepanekut pole mõtet teha, sellepärast et äh, asjad on juba nii, nagu siin muudatusettepanekus kirjas siis eelviimane märkus. see muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa. kas siin on jäänud mulle mulje, et jällegi on midagi omavahel segamini läinud, nimelt äh, minu esialgne tekst äh, teeb ettepaneku, kuidas komisjon äh, peaks olema struktureeritud selleks, et meil oleks Arktika poliitika järjepidev ja koordineeritud ja sinna on pandud ka vihje välisteenistuse kohta. ja muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa räägib aga hoopis teistest asjadest, minu arust sellest, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid äh, Äh, peaksid muutuma tugevamaks Euroopa Liidu tegevuse kaudu, nii et mulle tundub, et see muudatusettepanek peaks äh, olema kuskil teises kohas kui seal, kus ta praegu on. siis viimane küsimuste valdkond, ilma et see mind oleks üllatanud, olen eranditult kõikide Soome kolleegidega ühel nõul nimelt Arktika Informatsioonikeskus Lapimaa ülikooli juures. mina oma raportis äh, ütlesin, et Euroopa Liidu informats-, Arktika Informatsioonikeskus peaks tõesti ka tegelema Euroopa Liidu tegevusega sealses piirkonnas ja andma informatsiooni Arktika kohta Euroopa Liidu institutsioonidele. nüüd informatsioonikeskuse loomise toetamine on poliitiline sõnum ja küsimus selle kohta, kuidas seda teha, on tegelikult mikrotasandil komisjonis toimuv töö komisjonil on ülesanne oma informatsioonipoliitikat ja projekte organiseerida ja viia läbi nii, et eesmärk saavutatakse. nüüd, kui komisjon eraldab vahendeid selliste asjade jaoks, siis on ka teatud äh, eraldamisreeglid, ehk et kui on meetmed ja kui soovitakse keskust luua, siis on vaja korraldada avalik pakkumine igaüks võib äh, osaleda pakkumisel ja ma arvan, et me ei saa siin eraldamisreegleid ja nõudeid äh, paika panna sellega, et öelda, et mind ei huvita, millised on reeglid, aga ma tahan saada seda. ma saan sellest poliitiliselt aru ja ma isegi toetaksin seda, kui ma oleksin samast regioonist pärit, jah, et oleks väga tore, kui on selline keskus olemas, aga tõesti, tegemist ei ole ainsa võrgustikuga on ka teaduslikud võrgustikud, mis väga hästi juba toimivad ja informatsiooni puudulikkus siin Brüsselis on tõesti probleemiks ja midagi tuleb ette võtta. ma leian, et äh, ma ei saa praegusel hetkel öelda, et ma olen selle muudatusettepaneku vastu, aga ma arvan, et me peaksime sõnastuse kallal veel töötama, kavatsen seda variraportööridega teha, selleks et me saaksime tõesti panna paika eesmärgi, informatsiooni korjata ja nii edasi koguda, aga me peaksime siiski ka eraldamisvahenditega tegelema ähm, eraldamismeetmetega tegelema ja ma olen täiesti veendunud, et järgneval nädalal Strasbourgis variraportööridega me leiame seal ka sõnastuse, mis läheb samas suunas kui see, mida meie Soome sõbrad soovivad, aga mis samal ajal arvestab ka nende reeglitega, mis kehtivad Euroopa Liidus ja millest me siiamaani oleme alati lähtunud. nii et nii palju siis äh, kommentaare minu poolt. ma loodan, et äkki me järgmisel nädalal teisipäeval kell üheksa saame kohtuda ja rääkida variraportööridega just nendest küsimustest, sest äh, nagu ma juba ütlesin, et tegelikult äh, me oleme päris paljudes asjades ühel nõul ja ma loodan, et suure häälte enamusega saame selle raporti vastu võtta. suur tänu! Äh, kuulsime siin ka suisa aplausi ja nüüd on kolm sõnavõtusoovi ja palun pidage kinni kõneajast, milleks on kolm minutit, sellepärast et mul tuleb meie koosolek natukene enne kahtteist keskpäeval lõpetada ja kuna meil ei ole tei-, ühtegi aseesimeest kohal ja Maroko välisminister ootab mind. aitäh, mulle tundub, et see raport tegelikult ei ole vastuoluline meie asume tegelikult Arktika regioonist üsna kaugel ja seetõttu meil võib-olla ei olegi nii palju eriarvamusi. ma leian, et raportöör on muudatusettepanekute suhtes käitunud väga õiglaselt ja kaasanud enamuse muudatusettepanekuid, seega võib öelda, et tegemist on ühise tekstiga. Arktika on väga oluline regioon, see on täiesti ilmne. mõnikord on äh, kokkulepped äh, sõlmitud Norra ja Venemaa vahel, mis puudutavad Barentsi merd, äh, senine kokkulepe oli tõesti väga hea, aga mõnikord astutakse ka samme, mis on pisut vähem konstruktiivsed, nagu näiteks konkreetse riigi lipu heiskamine ühes või teises kohas Eh, jutt käis ka Arktika Nõukogust. mina olen selle poolt, et me peaksime seal mängima tugevamat rolli ja et Euroopa Liit peaks selles regioonis mängima tugevamat rolli ja mitte osalema ainult teadusuuringutes, kuigi ka need on olulised. me oleme esitanud kaks muudatusettepanekut eh, selleks, kuidas uute mereteedega toime tulla minu arvates oleks eh, väga oluline, et, et et kedagi ei hakataks äh, nende mereteede osas diskrimineerima äh, võib juhtuda lihtsalt, et äh, muidu mõnedele mereteedele ei anta osade riikide juurdepääsu ja nõnda edasi. mis puudutab loodusvarasid, siis me peame vaatama ka, kuidas juurdepääs nendele loodusvaradele on tagatud. ÜRO-l peaks siin olema oma roll, sellepärast et neil on olemas mandrilava üksus, mis võib selle probleemiga tegeleda ning äh, ma tõesti loodan, et see raport võetakse nii täiskogul kui ka meie komisjonis äh, ühehäälselt vastu. proua Jäätenmägi, kaks minutit, palun. aitäh. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et ma tõesti äh, hindan seda, et härra Pöttering, parlamendi endine president ja härra Brock, selle komisjoni endine esimees, on siin praegu saalis kohal. ma võtsin selle väga tähtsa asjaolu arvesse tahaksin peatuda kolmel asjal. mul on väga hea meel, et äh, nii palju muudatusettepanekuid puudutab põlisrahvaste õigusi. jällegi ma tahaksin kutsuda üles alalisele dialoogile Euroopa Komisjoni ja põlisrahvaste vahel, eriti saamide vahel. teiseks, põhjadimensioon. Euroopa Liit Liit on äh, Arktika regioonis esindatud läbi Põhjadimensiooni poliitika. ma tahaksin rõhutada, et Põhjadimensioon on Euroopa Liidu ühispoliitika, äh, milles osalevad ka Norra, Island ja Venemaa. põhjadimensiooni Arktika aknal on võimalus olla praktiliseks vahendiks, mida me saaksime siis äh, kasutada koostöö tegemiseks Euroopa Liidu sees ja ka väl-, väljaspool Euroopa Liitu. ma tahaksin veel kord rõhutada, et me ei tohiks ära unustada Põhjadimensiooni Arktika akent, seda akent arutati ka hiljutisel Põhjadimensiooni välisministrite kohtumisel, mis toimus Oslos mõni nädal tagasi. viimaseks tahaksin ma peatuda infokeskuse teemal. tahaksin teile meelde tuletada, et minu Eesti kolleeg nõustus Soome kolleegidega, et see keskus peaks olema Lapimaa ülikooli juures, et see oleks väga hea koht selle keskuse jaoks. aga järgmisel nädalal me saame seda arutelu jätkata ning mul on väga hea meel, et meil on võimalus äh, teha kompromissmuudatusettepanekuid, sest tõesti neid muudatusettepanekuid on nii palju ja sellisel juhul on alati parem, kui saab neid kompromissidesse kokku võtta. ja nüüd saab sõna härra Valensa kolmeks minutiks. aitäh. mina ei ole selle komisjoni täieõiguslik liige ja Äh, ma vabandan sellepärast, et ma nii mitteametlikult riides olen. aga nüüd raporti sisu juurde, ma tahaksin tänada härra Kaalerit, minu arvates ei rõhutata siin raportis piisavalt teadusuuringute tähtsust ja eriti seda, kui olulised on teadusandmed poliitiliste ja majanduslike otsuste langetamisel. ainult kolmes punktis raportis viidatakse äh, teadusuuringutele, transport, kalandus ja loodusvarad, need on kõik valdkonnad, mis Euroopa Liidus väga palju huvi äratavad ning kui äh, muutub majandus, siis muutub ka looduskeskkond ning äh, seda palju Arktikas palju suuremal määral kui maailma teistes paikades. ainult eksperdid on pädevad seda olukorda hindama. samas nendel riikidel, millel on juurdepääs Põhja-Jäämerele, piiravad teadlaste ja ekspertide juurdepääsu sellele regioonile. viimase kahe-kolme aasta jooksul on äh, selliseid piiranguid seatud üsna palju väidetega, et tuleb kaitsta selle piirkonna looduskeskkonda erinevad muutused, mis toimuvad Põhja-Jäämeres, mõjutavad muutusi ka keskkonnas ja äh, me kõik peame sellega arvestama. teadusuuringute vabadus on äärmiselt oluline, kui me tahame aru saada, mis Arktika regioonis toimub ja kui me tahame aru saada ka seda, mis toimub siin Euroopa Liidus. me peame samuti silmas pidama seda, et on olemas teadlasi, kes on selles regioonis teadusuuringuid läbi viinud ja nad on olnud sunnitud oma uuringud äh, katkestama. koos härra Kelami ja härra Žibiga me esitasime mõned muudatusettepanekud, ma ei hakkaks neid siin üksikasjalikult selgitama, aga meil on punkt G, mis puudutab loodusvarade kasutamist ja äh, uurimist. me äh, räägime siin erinevate ressursside kasutamisest, eriti elusressursside kasutamisest ma, ma ei tea, et mingeid geneetilisi ressursse seal piirkonnas kasutatakse, nii et, et võib-olla ei maksaks geneetilisi ressursse, elusressursse omavahel ära segada, võib-olla siin keeleliselt asi ei olnud päris täp-, täpne, aga me räägime siiski päris eh, hoopis teisest asjast. niisiis, jutt käib elusressurssidest, me peame silmas kalu näiteks, mida selles regioonis püütakse. nüüd minu järgmine märkus mis keelelisest aspektist on Poola, poolakeelelisest aspektist on väga oluline. me räägime siin ikkagi äh, Põhja, äh, Arktika regioonist siin räägitakse ökosüsteemi põhisest äh, kasutusest, võib-olla me peaksime kõnelema integreeritud kasutusest, mille juures austatakse ka ökosüsteemi. see sõnastus, mida praegu poolakeelses tekstis on äh, kasutatud, äh, lihtsalt ei tähenda mitte midagi ning veel üks märkus sissejuhatavas või vabandust, selgitavas osas, kus kõneldakse Arktika nõukogus äh, nõukogus, sealt võib jääda mulje, et äh, Euroopa Liit ei toeta seda äh, olukorda, et me oleme vaatlejaks Arktika Nõukogus. nii et, et me peaksime võib-olla taotlema äh, suuremat toetust endale selles nõukogus, meil võib-olla peaks seal olema oma esindaja, oma, oma diplomaat, kes ei oleks pärit siis nendest riikidest, mis selles nõukogus on esindatud Äh, jutt käib siis alalistest vaatlejatest Arktika Nõukogus. Taani, äh, Rootsi ja Soome on äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, mis Arktika Nõukogusse kuuluvad. Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Poola, Holland, Suurbritannia on aga liikmesriigid, millel on alalise vaatleja staatus Arktika Nõukogus see on seotud ka sellega, mida ma juba varem ütlesin. ja ma tahaksin veel kord öelda, et see dokument ei ole hästi tõlgitud. aitäh, härra Valensa. ja nüüd saab komisjoni esindaja ka kolmeks minutiks sõna. suur aitäh kõigepealt ma tahaksin öelda, et me hindame väga seda Euroopa Parlamendi algatust, meil on väga vaja Euroopa Parlamendi suuniseid selleks, et Euroopa Liidu Arktika-poliitika äh, väljatöötamist lõpule viia. meil on olemas juba komisjoni teatis sellel teemal, samuti nõukogu järeldused möödunud aastast ning loodetavasti õigelt pea, õige peatselt saame siis ka Euroopa Parlamendi raporti kaugpõhja kohta Äh, sellise lühikese aja jooksul, mis mulle antud on, ei saa ma kõiki muudatusettepanekuid äh, põhjalikult analüüsida, aga äh, võib-olla kommenteeriksin seda arutelu, mis siin täna on toimunud ja eriti raportööri sõnavõttu. meie loomulikult toetame väga paljusid asju, mida raportöör ütles, eriti seda, et Põhjadimensioon ei ole ainuke rahastusallikas. kui, kui lubate, me oleme tõesti supervõim teadusuuringute küsimustes ja, ja seda potentsiaali me peaksime veelgi tugevdama. samuti oleme me nõus äh, liikmesriikide pädevuste aspektiga, me peame sellele aspektile väga palju tähelepanu pöörama oma Arktika poliitikas meie sõnum meie partneritele Kaug-Põhjas, kolmandatele riikidele peab olema väga selge ja me peame olema tõesti väga ettevaatlikud, äh, kui me kasutame selliseid äh, termineid nagu kellegi territoriaalveed, kellegi rahvas, kellegi ressursid. Äh, samuti tahaksin ma veel kord öelda seda, et põlisrahvad jah tõepoolest me peame toetama kõiki Arktika põlisrahvaid, samuti on tõsi see, et võib-olla Venemaal elavad põlisrahvad on need, kelle pärast tuleks kõige rohkem muret tunda. nii et, et võib-olla peaks tõesti pöörama rohkem tähelepanu neile, eriti soome-ugri rahvastele, kuna osad soome-ugri rahvad on ju ka Euroopa Liidus. selline lähenemine oleks loogiline sest et paljusid nendest rahvastest Venemaal võib-olla isegi ei peeta vähemusteks ja oleks hea, kui venelased tunnistaks siiski, et nende puhul on tegemist vähemusrahvastega nüüd äh, siin räägiti sellest, et Arktika Nõukogu peaks olema teovõimelisem, aga jällegi me peame oma sõnastuses olema ettevaatlikumad, meie mõju, mõjutusvõimalused on suhteliselt piiratud paljud saadikud siin ütlesid, et, et me oleme vaatlejad, et ka teised organisatsioonid peaksid äh, vaatlema ja nõnda edasi. tegelikult Arktika Nõukogu ei näe sellist staatust ette kui öeldakse, et me oleme vaatlejad, siis see tähendab seda, et komisjoni meie palvel kutsutakse kõigile kõrgetasemelistele kohtumistele, kui liikmed on sellega nõus ja muuhulgas sellega peab nõus olema ka põlisrahvaste assotsiatsioon, kellel on öö, äh, oma koht Arktika Nõukogus rahast ma juba kõnelesin, jah, meil on kindlasti vaja raha, kui me tahame midagi selles vallas ära teha, näiteks äh, parandada info esitamist Arktika kohta, parandada oma mainet selles piirkonnas ja väga palju sõltub selline nõukogust ja parlamendist, äh, eelarvepädevatest institutsioonidest, me saame ainult teha seda, mida teie lasete meil teha. põhjadimensiooni potentsiaali siin juba ka mainiti, jah, me tõesti Äh, oleme ara-, alati arutanud põhjadimensiooni potentsiaali, aga tegemist on poliitikaga, kus äh, osalevad ka teised riigid, nagu näiteks ka äh, USA, Kanada ja nõnda edasi, nii et, et lisaks sellele meil on vaja ka oma Arktika poliitikat, aitäh! aitäh, härra Karstestelos Fajos! härra Tarand aitäh! tegelikult äh, kuna komisjon juba avalduse tegi, siis ma ei peakski oma äh, kolme minutit kasutama, sellepärast et me äh, hindame tõesti nende tähelepanu inimestele, keda isegi ei tunnistata kui põlisrahvast, olgu siis tegemist soome-ugri rahvastega või kuidagi üldisemalt, aga tegemist on inimestega, kes elavad Arktikas teiseks äh, tahaksin ma juhtida tähelepanu sellele, et äh, ma olen olnud juba kaheksateist kuud siin parlamendis ja tõeline heameel on olnud teha koostööd äh, raportööriga. ja ma tahaksin ennustada, et kunagi, võib-olla kümne aasta pärast Äh, kutsutakse meid võib-olla Euroopa Arktika poliitika looja jäämurdjate, jäälõhkujateks. samuti ma olen nõus proua Jäätenmägiga, et meie tänane arutelu äh, on, <laughs> meie arutelus on äh, Arktika esindajad esitatud, aga peale selle on kohal ka kõik parlamendi mõjukad inimesed ning ma tõesti ootan kohtumist variraportööridega Äh, mul on tunne, et me suudame seal saavutada vajalikud kompromissid ning äh, jõuame, suudame selle raportiga siis ka edasi minna, nii et, et suur aitäh ja ma arvan, et kaks minutit on nüüd läbi. aitäh, härra Tarand ja aitäh, et te kõneajast kinni pidasite ning ma loodan, et meie raportöör seitsmest minutist üle ei lähe, seda ma saan talle lubada. ka neid pole mul vaja, härra esimees, ma saan kindlasti kiiremini hakkama. suur tänu, suur tänu nende kommentaaride eest kolleegidelt. ma tahtsin veel paar sõna öelda kolleeg Valesale. teadustöö teadustöö valdkonnas ma arvan, et olukord on väga hea kõikides liikmesriikides ja ma arvan, et me tõesti võime ka öelda, et Norra nagunii, aga ka Kanada ja ülejäänud riigid on avatud, on väga palju riiklikke teadusuurimiskeskusi, mis omavahel teevad ka koostööd ja osaliselt saavad toetusraha ka Euroopa Liidu eelarvest. ma mainisin seda ja ma tõesti vaatan, kas mul on võimalik ja kas on vaja seda veel täpsemalt lahti kirjutada raportis. kuid jah, tehtud on tõesti juba pea kõik, mis on võimalik ja ma leian, et me peame ka toetama sellist koostööd ja ma toetan sellist ettepanekut. siis võib-olla mulle tundub, et ka saksakeelne tõlge pole väga hea, nimelt et äh, see niinimetatud geneetiliste loodusvarade kasutamine, on väga palju üherakulisi, mis elavad nendes merepiirkondades, kus püütakse kala, seal kasutatakse tihti biotehnoloogiat ja see on see, mida ma tegelikult äh, mõtlesin. nii et sõna geneetiline pole vist tõesti see kõige õigem sõna, peaksime vaatama, mis on see konkreetne mõiste siis erinevates keeltes siis äh, ökosüsteemil põhinev haldamine, see oli ka veel üks küsimus. jah, meil on tõesti potentsiaali ka seda edasi arendada ja see sõnastus äh, integreeritud haldamine meeldib mulle päris hästi, nii et ma vaatan, et ma tõesti ka selle sõnapaari sellesse raportisse sisse kirjutan, selleks et selgeks teha, millest me siin räägime kõik muu, nagu öeldud, kõige muu üle arutame järgmisel nädalal variraportööridega ja ma arvan, et need aspektid, mis siin tõstatati, paneme siis ka raportisse sisse ja suur tänu! suurepärane! härra Kaalar, teil kulus lõppmärkuse tegemiseks kõigest kolm minutit, nii et au ja kiitus äh, äh, kõne eest kinnipidamise eest ja tõesti, raportööri tööd tuleb hinnata, meie raportöör on täna väga hästi tööd teinud, te teate, et üheksandal detsembril toimub äh, meil komisjonis hääletus ja jaanuarikuus arutame seda raportit jaanuaris ja kolmekümnendal novembril viisteist null null kohtume uuesti ja sellega on koosolek lõppenud.